Good morning. Empezamos la sesión. I, I will speak in Spanish. tere hommikust. alustame nüüd oma koosolekuga, kõigepealt äh, kinnitame päevakorra, kui kellelgi vastuväiteid ei ole. paistab, et ei ole, sellisel juhul on päevakord kinnitatud ja tuleme kohe Türgi aruande kohta hääletus toimub alles järgmisel nädalal, lükati edasi, vabandust, mitte Türgi või siiski äh,? hästi, annan siis äh, sõna proua Piirile. viissada viiskümmend viis muudatusettepanekut esitati palju muudatusettepanekuid, mis puudutavad Euroopa Liidu ja Türgi suhteid, äh, muidugi ränne, õigusriik, äh, põhiõigused ja loomulikult äh, ka olukord Kagu-Türgis, välispoliitika ning Küprose taasühendamise arutelu ja nüüd on sõna proua Piiril, palun. aitäh esimees, enne kui alustame kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Türgi aruande teist arutelu, tahaksin kasutada võimalust ja avaldada sügavat kaastunnet hiljutise pommirünnaku ohvrite peredele, mis toimus Ankaras. me seisame koos Türgi rahvaga ja me kinnitame taas oma pühendumist terrorivastasele võitlusele. nüüd aga raport või aruande juurde. andsite tegelikult juba päris hea ülevaate, esimees, oma kolleegidega me äh, veetsime palju aega nende viiesaja viiekümne viie muudatusettepaneku läbivaatamisel ja me koostasime kolmkümmend seitse kompromissettepanekut ning suur tänu kõigile kolleegidele, sest et usun, et me suutsime leida sellise lähenemise, mis sobib kõigile fraktsioonidele parlamendis. me hääletame seda aruannet äh, täna äh, pärastlõunal Ahveti komisjonis, nagu öeldud, kolmkümmend seitse kompromissettepanekut, mõned üldmärkused on väga äh, palju muret selle üle, et äh, reformid Türgis mitte nüüd aeglustu, vaid sellistes olulistes valdkondades nagu põhiõigused ja kohtute sõltumatus on toimunud isegi tagasiminek. ma mõistan väga selgelt hukka selle surve, mida valitsus avaldab kõigile oma kriitikutele, sealhulgas siis ajakirjanikud, äh, nagu äh, nägime sellest, kuidas võeti üle Samani peakorter, aga ka teised juhtumid, näiteks äh, teadlaste puhul, kes äh, allkirjastasid üleskutse rahule ja äh, kõik teised opositsionäärid on samuti igapäevaselt silmitsi tugeva survega. nii et see on väga oluline element siin aruandes. samuti avaldame survet läbirääkimiste jätkamiseks, vaherahu jätkamiseks äh, Äh, ning äh, mõistame hukka selle, kuidas käib sõber PKK, kes on endiselt Euroopa Liidu terroristlike organisatsioonide nimekirjas ning samuti mõistame hukka äh, selle pideva järelevalve, mida peavad kannatama Türgi kodanikud, kes selles piirkonnas elavad. Need on siis äh, kümned tuhanded inimesed, me peaksime sellele rohkem tähelepanu pöörama. samuti kutsun üles tihendada meie dialoogi ja seda oleks kõige parem teha liitumisprotsessi raames. ja sellega tulen ma teema juurde, mida arutame ka hiljem sel nädalal, nimelt ränne. me hindame väga Türgi rahva äh, panust, äh, seda koormat, mida nad kannavad äh, maailma suurima rändekriisiga toimetulekul ning Ankaral on mängida väga oluline roll selle kriisiga toimetulekul. kuid kõik fraktsioonid siin parlamendis on öelnud, et tuleks seda hoida lahus liitumisläbirääkimistega, läbirääkimistest see on teema, mis ei tohiks meie läbirääkimistesse äh, sekkuda. ning võttes arvesse, kui palju inimesi igapäevaselt saabub Kreeka saartele, siis on loomulikult väga oluline jätkata dialoogi Türgi valitsusega, kuid siiski ei tohi me siin teha järeleandmisi. me on oluline, et äh, peetaks kinni tingimustel, mis on vajalikud äh, viisarežiimi leevendamiseks ning me kutsume üles äh, Türgi valitsus pidama kinni Genfi konventsioonist, et ka Iraagi ja Afganistani põgenikel oleks võimalik esitada varjupaiga taotlus. ja lõpetuseks äh, meil on, väljendame heameelt edusammade üle, mis on tehtud protsessis Küprose ühendamiseks. on vaja leida lahendus sellele aastakümnete pikkusele probleemile, mis mõjutab kogu regiooni ja muidugi ka Euroopat. me kutsume Türgit ja kõiki rahvusvahelisi osapooli üles positiivse tulemuste saavutamise poole püüdlemisele selles protsessis ja lõpetuseks tahaksin tänada Ahveti sekretäriaati, aga ka kõigi fraktsioonide personali, kes on praktiliselt kakskümmend neli tundi ööpäevas töötanud, et teha tänane arutelu võimalikuks ja teha võimalikuks see, et me saaksime hääletada seda aruannet täna pärast no,. suur tänu! suur tänu, proua Piiri! ja nüüd annan sõna raportööridele. kõigepealt proua Sõmmer. suur tänu, esimees! ka mina sooviksin alustada sellest, et mälestada viimase rünnaku ohvreid, väljendada oma kaastunnet. ma loodan, et olukord on võimalik saada niivõrd palju kontrolli alla, et sellised asjad ei korduks, kuid paraku ei ole selles kindlust. samas sooviksin tänada raportööri Kati Piirit samuti ka kõiki teisi variraportööre meil õnnestus teha väga head koostööd. me olime väga tugeva ajalise surve all eh, ning eh, me korraldasime, soovisime korraldada koosolekut, et kompromisse välja töötada. tegemist on väga keeruliste teemadega, muudatusettepanekuid oli peaaegu viissada viiskümmend, töö oli tohutu. me kohtusime kokku kolm korda ning nüüd lõpuks õnnestus meil peamistes punktides jõuda kokkuleppele, töötada välja samasugune suhtumine, nagu me oleme seda järginud ka varasemal ajal, see peaks muutma ka läbirääkimised lihtsamaks. tõepoolest, Türgis ei ole olukord muutunud, edu ei ole märgata me ei näe siin Euroopa suunas liikumist, pigemini vastupidi, see on ka komisjoni aruandes nii märgitud ning siin võiks peaaegu küüniliselt märkida, et just päeval enne Euroopa Liidu Türgi tippkohtumist pandi Samani ajaleht kont riikliku kontrolli alla, tegemist oli olulise uudiseagentuuriga ja nii, eh, mis selle häälega ka seotud oli, tegemist oli väga häbematu käitumisega ning see näitab, et Türgi teeb, mis ta ise tahab, Türgi tahab jääda selleks, kes ta on. see on Türgi valitsuse soov, mitte Türgi rahva soov ning Euroopa Liit peaks selle kõik alla neelama ning seda tuleks nüüd ka arvesse võtta ka seoses pagulaste kriisiga üldiselt, aga raportöör ja fraktsioonid jõudsid kokkuleppele ning me leidsime, et me ei tohi äh, segada kokku äh, lähenemisprotsessi ja pagulaskriisi. me ei ole nõus järeleandmisi tegema läbirääkimiste protsessis, need läbirääkimised on kestnud aastaid, me soovime head koostööd teha Türgiga, kuid me ei lase end survestada ning ma usun, et me peame parlamendina ka väga selgelt näitama, milline on meie seisukoht ning kui Euroopa organ-, institutsioonid on tugeva surve all, siis me peame hoidma kokku ning me soovime oma resolutsiooniga toetada ühist hoiakut resolutsiooni kolleeg Piri juba kirjeldas, siin on nagu ikka ka mõned väga keerulised punktid, näiteks Küpros, see on väga oluline punkt päevakorras, Küprose küsimus on kahtlemata ka lakmustestiks, kas Türgi on Euroopa kõlbulik siin rõhutatakse ka tehtud edusamme seoses Küprose küsimusega, kuid eh, me ei saa siin sõnastuses lähtuda sellest, et lahendus oleks juba olemas, tegemist on keerulise punktiga, mida tuleb mainida resolutsioonis. sama kehtib ka türgi keele kui ametikeel, ametliku Euroopa Liidu keele eh, küsimuse kohta ma tean, et minu fraktsioon ei ole selles vaimustuses äh, ning äh, siin me samuti ei peaks arutama asju liiga vara. kokkuvõtteks soovin tänada loomulikult ka sekretäriaati, äh, kes töötas väga tugeva ajalise surve all, mina ka nagunii, mulle juba näidatakse, et ma pean lõpetama oma jutu, ma soovin kõiki tänada ning ma loodan, et hääletusele läheb siiski hea tekst, aitäh! Eh, aitäh, kolleeg Sommer. meil on väga palju sõnasoovijaid ja ma lõpet-, tõmbaksin nüüd sõnasoovijate nimekirjale joone alla ning ma paluksin, e, et kolleegid peaksid ajast kinni. kolleeg Lambsdorff, palun ähm,. aitäh mina alustaksin kõigepealt sellest, et väljendada meie fraktsiooni kaastunnet terrorirünnaku ohvritele. Ankara rünnak toimus just hiljuti ning olukord Türgis on väga keeruline inimeste jaoks, kes tahavad elada oma tavapärast elu. Nende elu mõjutab järjest tugevamalt hirm Äh, ning äh, sama muidugi puudutab ka Tür-, äh, Türgi kurdi alasid Kagu-Türgis. nüüd aga raporti juurde soovin kõigepealt tänada Kadi Piirit, Renate Sommerit ning teisi kolleege väga hea koostöö eest, ka Marita Šak, kellega meil õnnestus teha väga head tööd tema panus oli väga suureks abiks ning lõpuks me jõudsime hea tulemuseni. meie fraktsiooni jaoks on kolm punkti olulised. kompromiss number üheksa, see tähendab, et kogu protsess vajab uut hinnangut, me peame seda selgelt väljendama kas protsess on üldse mõjukas, kas on võimalik edasi liikuda, nii nagu Türgi praegu on. siin on väga oluline see mõte selles raportis ka sõnastada teiseks keel kompromissis number seitseteist, arvestades eh, seda, kuidas Türgi ajalehtedega käitutakse väga vägivaldselt, me peame siin oma seisukohta väga selgelt väljendama. ning eh, ajakirjandusvabadus, sõnavabadus, meediavabadus Äh, nii hästi internetis kui ka tavapärastel infokandjatel, see on oluline ning äh, me peame äh, väga kiiresti reageerima tõlgis toimuvale. ning kolmas punkt, mis on meile oluline, see on kolmkümmend üks number muudatusettepanek. ma usun, et kõik fraktsioonid võivad selle tekstiga rahule jääda, see puudutab suhtumist pagulaste kriisi ja lähenemisprotsessi äh, eraldi käsitlemist loomulikult tuleb meil nende küsimustega tegeleda, mitte midagi ei ole meil partnerluse vastu, kuid me ei ole valmis Türgiga iga hinna eest läbirääkimisi pidama, loobudes oma väärtustest. minu arvates on väga oluline Kopenhaageni kriteeriume järgida. ning lõpetuseks me oleme siin vahel ka maininud seda, et tegemist ei ole mitte eduraportiga, vaid pigemini tagasimineku raportiga ning mõned päevad enne Euroopa Liidu tippkohtumist, Euroopa Liidu Türgi tippkohtumist leidis Türgis aset ja tõsine rünnak ajakirjandusvabaduse vastu ning me peame Türgile selgelt näitama, et me vajame siin olukorra paranemist. meie liberaalidena leiame, et me peame äh, Äh, saavutama siin äh, edu ning mis puudutab ka viisavabadust, äh, siin me peame samuti lähtuma oma põhimõtetest, aitäh. suur tänu, kolleeg Lambsdorff. ja nüüd järgmine kõneleja. Επειδή η επανάληψη των συλληπιτηρίων προς την Τουρκία μπορεί να δώσει προς τους Τούρκους πολίτες και τους συγγενείς. Yeah nüüd tõepoolest jätkuvad ju läbirääkimised Türgiga ning äh, me peame edastama ka Türgi kodanikele äh, oma toetust. loomulikult väljendan ka mina kaastunnet terrorirünnaku ohvritele äh, Türgi saatkonnale siin Brüsselis edastame me ka kirjalikult oma kaastunde avalduse. Neid rünnakuid on olnud juba terve rida eh, ning loomulikult see halvendab kogu atmosfääri Türgis ning eh, me näeme, et olukord selles riigis muutub järjest keerulisemaks. niisugust olukorda arvestades tuleb eh, öelda, et probleemid aina teravnevad, samas pagulaste vood aina suurenevad. me käisime hiljuti oma delegatsiooniga äh, ka Türgis ning peatselt läheb teele ilmselt ka järgmine delegatsioon ning äh, ka kolleeg juba mainis, äh, et kolmsada viiskümmend tuhat inimest on pidanud lahkuma oma kodudest ja see on olukord, kus Euroopa Liit peab väga kiiresti reageerima, me peame Türgile survet avaldama me peame leidma lahendused kurdide probleemile, kui olukord jätkub nii, nagu see praegu on, äh, siis jätkub atentaatide seeria, järjest rohkem inimesi asub teele Euroopa poole. suletakse ajalehti, summutatakse ajakirjanduse häält, see on teema, millega tuleb tegeleda ning meie tekst käsitleb ka seda. samuti on surve all ka teadlased, haritlased. see kõik on seotud ka kurdide küsimusega, väga palju neid inimesi jälitatakse, paljud inimesed on kaotanud poliitiliste veendumuste tõttu oma töö. ma leian, et kolleeg Piiri on teinud väga head tööd selleks, et saavutada head õiglased kompromissid ning äh, tal on õnnestunud raportis äh, võtta sisse kõik olulised punktid. samas, mis puudutab lähenemisläbirääkimisi, siis meil ei ole võimalik täheldada mingit edu, arvestades seda, milline olukord valitseb Türgis, inimesed äh, on hirmu all ning kui olukord on niisugune, siis on muidugi probleem valitsevas režiimis. nüüd aga Küprose küsimus. me toetame dokumendi teksti, üks punkt on meie jaoks veel oluline, muudatusettepanek, mis puudutab ümberasust, tootjaid ning äh, ma leian, et siin tuleb toetuda ÜRO põhimõtetele. lõpetuseks kui me räägime Küprose toimuvatest muutustest, siis äh, tuleb toetada liikumise edu suunas, aitäh! Tack så mycket. Jag kommer att tala svenska så ni får ha lurarna på er. Eh, ja, aitäh. Minä räägin rootsi keeles, ütleb kolleeg Valero. Ka mina sooviksin väljendada kaastunnet Ankara rünnaku ohvritele. Samuti kõikidele teistele, kes on hukkunud selle pika-pika protsessi käigus kogu selle sõja jooksul. ma pean silmas sõda Erdogani ja kurdide vahel. väga paljud inimesed on selles sõjas hukkunud. seetõttu on meie jaoks esmatähtis peatada see vägivald. see vägivald takistab kogu Türgi arengut, seab selle ohtu kõige tähtsam äh, meie tekstis on see, et Euroopa Liit kutsub mõlemaid osapooli üles läbirääkimisi pidama. kui rahu ei õnnestu saavutada Türgi valitsuse ja kurdide vahel, siis ei ole võimalik saavutada lahendusi ka muudele probleemidele, mille eest Türgi seisab olukord on väga murettekitav. mitte ainult riigi ida- ja kagupiirkondades, vaid ka üldisemalt. kõne all on meediavabadus, kodanikuvabadused. me näeme väga palju tagasiminekut ja väga vähe edu. seetõttu no, jah, ma tõepoolest rõõmustaksin selle üle, kui meil oleks võimalik kirjutada tekst, mis toetab edusamme, kuid neid lihtsalt ei ole. me pea, me tõepoolest peame silmas pidama seda, et läbirääkimisi pagulaste küsimuse üle ja lähenemisläbirääkimisi hoida lahus, et neid, need on kaks teemat, mida ei tohi ära segada omavahel. Türgi äh, peab sül-, sulgema oma piirid pagulastele, aga samas me peame silmas pidama põhiväärtusi ning äh, me ei tohi äh, käsitleda vaid ühte asjadest olulisena, vaid mõlemad on tähtsad. kui me mõistame hukka ainult ühe konflikti osapoole, siis ka see ei ole õige, me peame mõlemat objektiivselt hindama, mõlema vägivalla hukka mõistma, inimõiguste jalge alla talla minna, tuleb hukka mõista mõlemal poolel ning sellest lähtuvad ka meie kompromissi ettepanekud. mõne küs-, punkti osas me võib-olla jääme erapooletuks, kuid üldiselt me toetame teksti võib-olla mitte tervikuna, kuid eelkõige, mis puudutab ebaseaduslikku rännet, siis siinkohal on tegemist küsimustega, millele me oleme vastu, nii nagu nad tekstis on kõikidel inimestel on õigus põgeneda sõja eest ja otsida varjupaika. jah, suur tänu. nüüd jätkub arutelu me oleme tõepoolest tugeva ajasurve all, üks minut igale kõneleja. kolleeg Plenkovitš, palun. Thank you very much. First of all, thanks to our raportöör. suur tänu ja kõigepealt suur tänu raportöör proua Piirile ja variraportööridele tõsise töö eest ja minu kaastunne Türgi ametivõimudele kohutava terrorirünnaku ka seoses, järjekordse terrorirünnakuga seoses paar päeva tagasi. Türgi on väga oluline partner Euroopa Liidule ning meie koostöö on tähtis mitte ainult regionaalse koostöö seisukohast erinevate naabruspiirkondadega, vaid Lähis-Ida kontekstis ja Türgi peab kindlasti olema üks partner, kes aitab meil kõige suurema rändekriisi lahenduste suunas liikuda ja selles kontekstis me praegu seda raportit ka analüüsime. seetõttu äh, läbirääkimised ning partnerlus äh, Türgiga erinevate institutsioonide tasemel on väga oluline Türgi peab läbi ka liik-, ka, ka liitumisläbirääkimisi äh, kahe tuhande viiendal aastal, kolmandal oktoobril, nagu minu koduriigil algasid liitumisläbirääkimised, sellest olid möödas rohkem kui kümme aastat, viimaste aastate jooksul saavutatud edusammud on olnud ainult osalised, aga olen kindlalt veendunud, et selles suunas liikumine ning täiendavad pingutused reformiprotsessis iseäranis kohtu äh, Äh, süsteemi äh, õigusriigi põhimõtte sõnavabaduse äh, vallas on väga olulised ning me tahaksime saata tugeva sõnumi Türgi partneritele. loodetavasti jõuame tugeva teksti ettepanekuni kompromissi vaimus, aitäh. härra Papadakis, palun. jah, jah, aitäh, meie ees olev tekst kajastab tõepoolest väga hästi Türgis valitsevat olukorda, rõhutades demokraatia puudust Türgis siin räägitakse ka sellest, et vaja on leida lahendus Küprose küsimusele. minu arvates ei ole õige, et me ei viita eh, sellele, et lahendus, ükskõik milline see ka ei oleks, eh, peab arvestama ka Küprose kreeklaste huve ja ka lähtuma Euroopa Liidu põhimõtetest. just parlament peaks käsitlema seda põhimõttelise küsimusena. me näeme, et me jätame siin tahaplaanile need väärtused, mis on Euroopa jaoks põhimõttelise tähtsusega, see on suur probleem, aitäh! härra Tänak, palun! suur tänu, härra esimees, eh, Euroopa konservatiivide reformistide nimel samuti minu kaastunne Ankara Tenko terrorismirünnaku ohvritele ning nende perekonnaliikmetele Türgi on suureks väljakutseks meile valitsemisega seoses, on probleeme inimõiguste küsimuses, meediavabadusega seoses ja president Erdogan on äh, seadnud ohtu põhiõigusliku kohtu sõltumatuse, äh, sest et paar ajakirjanikku, kes sealt tulid välja äh, looga relvakauplemisest ja nii edasi, samuti on probleeme PKK, PKK ja, ja, ja teiste valdkondadega Türgi ja Euroopa Liidu kokkulepe pagulaste küsimuses on ainukene moodus, kuidas me saame piirata äh, pagulaste voogu Kreekasse, aga hind, mida meilt soovitakse, on väga suur. liitumisprotsess, viisa liberaliseerimine, rahastamisküsimused ning surve äh, Küprosele äh, veto suunal, ilma et äh, Türgi kahe tuhande viienda aasta Ankara lepingu lisaprotokolli rak-, rakendaks ning avaks sadamad ning tunnistaks Küprost sõltumatu riigina. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ehk aga Türgi siiski nõustub kahepoolse kokkuleppega ja ühinemiskokkuleppega Küprosega ning Armeenia probleem leiab ka ehk leevendust. tegemist on väga olulise raportiga, aga minu koduriigis euro-, on tulemas Euroopa Liidu liikmesuse äh, hääletus ning Türgi on tõesti tõusnud üheks äh, väga vastuoluliseks teemaks äh, sellega seotud kampaanias, aitäh! suur tänu, härra esimees, arutelu ning hääletamine leiab aset hetkel, mil Euroopa Liidu-Türgi suhted on meie päevakorras tähtsal kohal ning prožektorite valgus on sellele teemale suunatud. tegemist on üsna sürrealistliku kogemusega, me näeme, kuidas kõik, mis on olnud aastaid küm-, külmutatud, liitumiskõnelused, viisa liberaliseerimine, raportite avaldamine enne valimisi, järsku kõik vallandub ja liikmesriikide valitsused on valmis äh, oma põhimõtted ohvriks saama, aga mille eest? sellepärast, et me loodame, et Türgi lahendab probleeme, mida Euroopa Liidu liidrid ei suuda lahendada. seda ei tohi teha, sõites lihtsalt rahva tahtest üle. see on põhimõtteline võitlus äh, ning äh, põhimõtete ja usaldusväärsuse hinda me oleme juba maksnud. väga paljud Euroopa inimesed ning Türgi inimesedki tunnevad suurt pettumust sellise arengu üle. meie fraktsioon ja ka meie komisjon keskenduvad õnneks äh, sellistele põhimõtetele nagu inimõigused kõigile Türgi inimestele, äh, LGBT inimesed, kurdi inimesed, äh, levi inimesed, põhiõigused kõikidele Türgis on olulised, aga iseäranis olulised on sõnavabadus, ajakirjandusvabadus ning internetivabadus. õigusriigi põhimõte tuleb taas jalule seada, võimude lahususe põhimõtet tuleb austada ning kontroll peab olema paigas. meie peame pöörama sellele oma tähelepanu Euroopa liikmesriigid jõuavad veel kuulda seda, mida meie ütleme, enne kui see kokkulepe lõpuks sõlmitakse, sest et praegu on paljud asjad veel lahtised. härra Kristoforu, palun. jah, suur tänu. ma sooviksin juhtida tähelepanu ühele väga olulisele küsimusele. me räägime ju Euroopa Liidu väärtustest ja põhimõtetest, mida on vaja siinkohal kaitsta mina leian, et Türgi liitumisläbirääkimised ei ole kulgenud nii, nagu Euroopa Liit seda näha sooviks. eelkõige just Küprose küsimus on väga kriitiline, me oleme sellele vastu olnud, me lubasime Türgil alustada liitumisläbirääkimisi, kui Türgi on valmistanud meile pettumuse. Äh, seda nii hästi Ankara protokolli rakendamise äh, osas kui ka muudes küsimustes. Äh, Ankara protokolli ei ole mitte ainult rakendatud, vaid siin lausa tegutsetakse selle vastu, jättes tunnustamata ühe Euroopa Liidu liikmesriigi ning liit liitumisprotsessi käigus oleks pidanud Türgi käiduma teisiti meie jaoks ei ole siin tegemist otseselt punase tule näitamisega, kuid me leiame, et Türgi siiski tuleks kohustada oma kohus- no,, lubadusi pidama ning tuleksin nüüd ka ümberasujate küsimuse juurde. me näeme, et neid käsitletakse kui sõjakurjategijaid, kuid me ei saa seda lubada see ei ole teema, mis tuleks päevakorrast kõrvale jätta, sellest tuleb rääkida ning teine punkt, mis on oluline, me peame tuginema Euroopa Liidu väärtustele. see on põhiline eeldus, millest tuleb alati lähtuda. härra Polides. Eh, jah, suur aitäh mina sooviksin kõigepealt äh, rääkida sellest, et inimesed kannatavad igal pool maailmas ühtemoodi, kannatused on alati ühesugused, rünnakud Ankaras tähendasid inimeste hukkumist, samuti hukkuvad kurdid, inimesed hukkuvad igal pool maailmas. nüüd aga tuleksin äh, selle raporti teksti juurde. kallid kolleegid, me oleme sellest juba rääkinud, küsimus on aga selles, mis on siis Türgiga valesti, ma oskan sellele küsimusele vastata. küsimus on lihtsalt selles, et me räägime Türgiga alati punkt, küsimustest, kus Türgi ei ole edusamme saavutanud. kui me vaatame ka mõnda teist liikmesriiki liik,, kes kümme aastat tagasi alustas läbirääkimisi, nad on juba meiega liitunud, Türgi aga siiamaani ei ole liitunud, sest et Türgi ei täida, ei järgi inimõigusi, Türgi ei ole demokraatlik. me ei saa igavesti hooda, ootama jääda. me peame nõudma edusamme ning järgmine punkt. see tekst ja Küprose küsimus, see on oluline teema, sellest tuleb rääkida eh, ning eh, rääkida tuleb Küprosest. Küpros on Küprose vabariik, siin ei ole mitte mingisugust muud riiki Küprosel. aitäh. Kaulus. kolleeg De Kaulus. jah, suur tänu selle tekstiga siin kaotatakse maamunal Küprose vabariik ning mina tunnen eh, end ka süüdlasena selles, et Euroopa islamiseerub. me peame siin võtma ise ka vastutust kanda ning me peame äh, nägema, et siit tekstist puudub täielikult Küprose küsimuse käsitlus, see on aga väga oluline ning ma nõuan endiselt siin lahenduse leidmist, Küprose rahvast ja tema tahet tuleb austada ning praegune lahendus on Küprose rahva õiguste vastane. protokoll kümme, millega Küpros liitus Euroopa Liiduga, näeb ette, et, et Türgi ei, okupatsioon ei laiene, kuid praegu me näeme äh, täpselt vastupidist. me peame nägema, et siin on tegemist liikumisega, mis on suunatud Euroopa Liidu ja parlamendi põhiväärtuste vastu. ma võiksin väga palju rääkida Küprose teemal, kuid sooviksin siin rõhutada äh, eelkõige äh, seda, et ma, ma tänan kõigepealt kolleege ka sellest, et mulle on kõneaeg antud kuid soovin rõhutada, et rändajate küsimuses me ei saa toetada eh, maffiat, mis tegeleb inimeste üle piiri toimetamisega Euroopa Liitu, aitäh! Thank you very much. Eh. Sorry for. yes. I would like to support the, the Schultz, äh, suur tänu, ma sooviksin toetada raportit, mis on tasakaalustatud nagu tavaliselt äh, ning äh, kajastab väga hästi olukorra mitmekesisust ja keerulisust Türgis. Türgis leidsid aset traagilised sündmused, sündmused, mis valmistavad meile muret. Türgi probleemid on osaliselt Türgi enda põhjustatud, osaliselt tulevad väljastpoolt ning seda tuleks arvesse võtta. Türgi ei ole enam selline nagu paar aastat tagasi aga Türgi on endiselt meie partner, meie strateegilise tähtsusega partner ning alati jääb äh, Türgi meie partneriks, äh, kui me räägime julgeolekust, majandushuvidest äh, ning strateegilistest huvidest Euroopas. me ei tohiks ühest äärmusest teise kalduda oma hinnangutes ning oma kõnelustes Türgi teemadel me peaksime arvesse võtma seda, et isegi meie arutelud võivad mõjutada Türgi olukorda äh, ning äh, äärmuslased, äh, autoritaarsed poliitikud Türgis äh, võivad meie arutelusid ära kasutada. tahaksin omalt poolt tuletada meelde, et kui nüüd, kus Saksamaal on valimised tulemas, võib öelda, et Türgi sisserändajate integreerumine Saksamaal ei olnud mitte kunagi problemaatiline Äh, nii et võib-olla me võiksime äh, ka seda arvesse võtma oma analüüsides, aitäh. Episteleios. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε... Ja suur tänu. Siin ei saa olla mitte mingit kahtlust selles, et me oleme vägivalla vastu mis tahes vormis ja mõistame selle hukka, kus kõha, ükskõik kus kohas see ka ei esine, seetõttu et me mõistame hukka ka Ankara terroriakti. loomulikult hukkuvad sellisel puhul ainult süütud inimesed, kannatavad nende lähedased. kahjuks on vägivald Türgi valitsust iseloomustav nõrkus ning vägivalda rakendatakse seal ka Türgi enda kodanike vastu. Türgi valitsuse poliitika on väga agressiivne ka naabrite osas. me näeme, et Türgi ei aktsepteeri Küprose vabariiki ning tegemist on konfliktidega mitmel tasandil, tegemist on agressiivse valitsusega. selline riik aga tahab olla võrdväärne partner meie jaoks, nii me ei saa ka edasi liikuda. kui Türgi soovib oma praegust poliitikat jätkata, siis põhjustab see vaid probleeme. me peame tunnustama siinkohal aga Kreeka rahva saavutusi vaatamata memorandumile me näeme, et kõik need rändajad, kes saartele jõuavad, võetakse vastu Kreeka, on end pingu-, va-, Kreeka on vaeva näinud, kuid Türgi püüab sellest kasu lõigata. järgmisena kolleeg Brock. jah, suur tänu. mina sooviksin tänada kolleeg Piirit ja variraportööre selle tulemuse eest, milleni me oleme jõudnud. see on tasakaalukas ja edasiviiv tekst Eh, mul on aga paar kommentaari Türgi kohta eh, me teame, seal liigutatakse, liigutakse inimõigusi, eh, seal piiratakse sõnavabadust ning me teame ka seda, et sõda kurdide vastu on täiesti tarbetu, see on sisepoliitiline küsimus ning nüüdseks täiesti kontrolli alt väljunud. seetõttu ma ei saa näha Türgit Euroopa Liidu liikmena, kuigi siin on koostanud hääli, et Türgile tuleks anda otsekohe Euroopa Liidu liikmesus. minu fraktsioon on selle eest alati hoiatanud et ning see on minu jaoks lihtsalt intellektuaalselt keeruline seda ette kujutada, et Türgi oleks Euroopa Liidus kuid kogu kriitika juures me näeme, et selles piirkonnas on Türgi siiski suhteliselt demokraatlik. ja meil on vaja näha Türgis head naabrit, kui me soovime siin mõistlikul moel tegutseda. kõik kõik muud naabrid on palju keerulisemad ning meil on praegu ka Küprosel väga põnevad läbirääkimised. kõigepealt me näeme, et äh, seal tõepoolest paistab võimalus saavutada ühinemine. mõlemad pooled on sellest tõsiselt huvitatud. kokkulepet on väga raske saavutada, kuid ma leian, et meie peame seda toetama. ma leian ka seda isiklikult, et äh, Kreek-, ettepanek, mis puudutab äh, türgi keele küsimust. kui see aitab saavutada Küprosel lahendust lebimist, siis oleks väga huvitav siin edasi liikuda, oleks tore näha siin Kreeka poole positiivset suhtumist me ei tohi jääda nendele rindejoontele, kus me alustasime kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi kas meile meeldib või mitte, kuid me peame andma äh, võimaluse äh, nendele riikidele ning äh, ka pagulasküsimus on seejuures oluline. kui me aga soovime rändajate arvu kontrolli all hoida ja samas ei soovi, et nad kõik jääksid Kreekasse, küsimus on ka selles, kas äh, Balkani rändetee sulgemine oli õige, mina leian, et ei olnud õige. Nagu küsimus on rändeteedes tervikuna, kuid tulgem tagasi Kreeka juurde. inimesed tulevad sinna Türgist ja äh, Türgi Euroopa Liidu piir pannakse nüüd kinni, minu arvates ei ole tegemist aruka lahendusega ning äh, arvestades kogu seda kriitikat, mis põhineb ajaloolistel probleemidel, tuleb meil praegu lähtuda hetkeolukorrast, meil on vaja liikmesriigi vastuvõtmiseks Euroopa Liitu kahekümne seitsme liik-, kahekümne kaheksa liikmesriigi nõusolekut, siis on vaja heakskiitu parlamendis, teistes institutsioonides ning ma leian, et Äh, praegu toetaks Türgi liitumist kuus-seitse riiki, mitte rohkem, seetõttu Türgi liikmesuse äh, mina praeguse seisuga küll välistaksin. Äh, ning mis puudutab viisavabadust, just selle küsimuse üle läbirääkimisi pidada avada see peatükk, siis kuidas see on seostatav õigusriikluse põhimõttega, kuidas teostatakse siin seireprotsesse, kuidas teostatakse kontrolli äh, me saame siin selgelt näidata, et Türgi ei ole valmis selleks. ning nüüd veel minu viimane küsimus, see, kõigepealt see viisa lihtsustus, me peame lähtuma kõikide riikide jaoks samadest tingimustest, mõelgem Ukrainale. meil on äh, seitsekümmend kaks erinevat kriteeriumi, mis peavad olema täidetud, vaevu viiskümmend neist on täidetud ning siin on teha veel väga palju, siin me ei saa teha siin poliitilist allahindlust ning viisavabast juulikuus, see oleks võimalik ainult siis, kui selle eeltingimused oleksid täidetud. ning me peame siin selgelt ütlema, minu arvates läheb see tekst siin ka õiges suunas, kuid see võiks olla veel selgem, aitäh para cerrar la señora Piri. aitäh, härra Plokk ja nüüd proua Piiri veel lõpetuseks. aitäh, esimees, ma ei lootnudki sõna saada. minu meelest tegelikult juba esimees tegi väikese kokkuvõtte, me teame, et on eriarvamusi fraktsioonide vahel, mis puudutab Türgi küsimust, kuid arvan, et võime olla ühel nõul, et kui vaatame praegust olukorda ja seda analüüsi, mis oleme sellest teinud, siis kõik suuremad fraktsioonid parlamendis tegelikult jõudsid kokkuleppele. siin on natuke rahutust saalis, aga see vist ei ole seotud Türgi aruandega. niisiis, esimees ma loodan, et täna pärastlõunal toimub hääletus eh, kompromissettepanekute ja kogu aruandele kiirelt ja eh, siis hääletatakse täiskogul aprillis Strasbourgis. aitäh! aitäh, proua Piri ja meenutan, et eh, hääletus toimub täna pärastlõunal kell neli. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on siis Euroopa demokraatia rahastu teemal. Silent, please. Vamos a comenzar con el siguiente punto. hakkame pihta tööga. kallid kolleegid. Äh, Pomjanovski. ja äh, tervitaksin siis meie ees äh, siin Euroopa direktorit Jerzy Pomjanovskit, kes räägib meile e, tee aasta aruandest, see e, kolme ametiaja jooksul on ED olnud väga aktiivne ja e, ta teeb koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikidega, kuid tegemist on sõltumatu institutsiooniga mis on äh, vastutanud äh, mitmete algatuste eest ning alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast äh, on keskendutud geograafilistele piirkondadele. härra Pomjanovski, teil on kümme minutit aega, et rääkida meile oma aastaaruandest. suur tänu, härra esimees, meil on väga hea meel selle kutse eest ning meil on väga hea meel rääkida teile meile Demokraatia Sihtkapitali kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevustest. meie põhikirjas me peame on kirjas, et me peame igal aastal teile meie tegevuse kohta teavet jagama ning mul on väga hea meel, et Välisasjade Komisjon mind täna siia kutsus ning andis mulle võimaluse ettekanne teha. meie raporti elektroonilise versiooni saite juba enne koosolekut kätte ning tõime ka mõned koopiad teile paberil, mis teile laiali jagatakse räägiksin peamistest teemadest ning siis olen valmis vastama kõigile küsimustele, mis teil on tekkinud sellega seoses. kõigepealt paar sõna ühest eriaruandest, mida ED on teinud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja kus me liikusime kaugemale oma põhifunktsioonidest, tegemist on vene keele eriraportiga, sõltumatus, käsitleme siis vene keelt sõltumatus meedias, Hollandi valitsus tegi meile ülesandeks äh, rääkida Vene partner, Vene propaganda ülekaalust idapartnerluspiirkonnas, äh, äh, mis mõjutab nii suurt äh, nii-öelda kuulajaskonda. siis räägiksin geograafilisest laienemisest naabruspiirkondadesse, otsus, mis langetati kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus ning nüüd on seda siis rakendatud. ja lõpetuseks räägiksin ka meie lisandväärtusest ning äh, sellest, mida me üldisemalt oleme teinud äh, ja mida me oleme teinud konkreetsetes olukordades. venekeelne äh, sõltumatu meedia, selle aruande koostasime kuue kuu jooksul, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. selle aruande esitasime valitsusele, tegemist pidi olema aruandega, mis kaasab äh, valitsusi, mis on selle uuringu tulemustest huvitatud äh, ja selle uuringu peamised küsimused olid, et kuidas äh, tasakaalustada Kremli kontrollitud meedia mõju venekeelses meediaruumis Äh, ja äh, Kremli propaganda on väga, väga edukas olnud ning sellele küsimusele vastamiseks on mitmeid võimalusi ja, ja tekib, sellega seoses tekib ka mitmeid küsimusi, et kas tuleks luua Euroopa suur telekanal näiteks, see aitaks võib-olla probleemile vastata meie äh, aga pakkusime omalt poolt hoopis teistsuguse, teistsuguseid vastuseid, teistsuguseid lahendusi. ütlesime, et hoolimata sellest, et me peame tegema kooskõlastatult tööd selles teemavaldkonnas, ei tohiks me siiski unustada, et väga palju on sõltumatuid ajakirjandusüksusi, mis juba tegelikult selles meediaruumis tegutsevad ning neid tuleks toetada ja neil tuleks anda ka võimalus, et oma tegevust paremini piirkondlikult koordineerida. nii et äh, ajakirja, uue tele kanali kohta vastuseks võiksime öelda, et tuleks toetada mitmekesisust ning tasakaalu Venemaa meediaruumis. seda aruannet hinnati kõrgelt, seda on lääne ajakirjandusväljaannete tipud ka tsiteerinud ning samuti on see seotud strateegilise kommunikatsiooni tegevuskavaga, mille on koostanud Euroopa Välisteenistus ning äh, väga paljud äh, valitsuse esindajad pärast äh, raporti aru avaldamist ütlesid nad, et nad võtavad arvesse raporti soovitusi ning kavatsevad neid soovitusi oma programmeerimistegevuses ning ressursside jaotamistegevuses arvestada. seda on juba tehtud, meie peamised soovitused luua äh, sõltumatu uudisteagentuur, mis äh, olemasolevaid ajakirjandusüksusi ühendab, äh, meedia tipptaseme kesksus, selle loomine, mis tegeleb ajakirjanike väljakoolitamisega, trendide analüüsimisega ja nii edasi kogu piirkonnas ning siis ka mitteuudistede laadse sisu tootmine, selliseid kaks esimest soovitust on juba arvesse võetud ning see sisu äh, soovitus on ettevalmistusfaasis. pool aastat pärast raporti avaldamist on juba kolme soovitust mitmed valitsused tõsiselt võtnud, Hollandi valitsus, Poola valitsus, Ühendkuningriigi valitsus, Läti, Leedu, Eesti valitsused, Rumeenia valitsus ning äh, mõned teisedki. ja see on siis see teemavaldkond, kus äh, me oma tavamandaadist eemale liikusime ning te korraldasime väga spetsiifilise töö, äh, spetsiifilise uuringu, mis oli meie liikmete jaoks oluline ning andis soovitusi praktiliste tegevuste kohta. meie tegevusest äh, aga peaaegu üks kolmandiku meie äh, tegevusest on pühendatud tegelikult ajakirjandusvaldkonnale ning sõltumatu ajakirjanduse toetamisele. ja seda sõltumata sellest raportist, mille me siis koostasime. siis tahtsin rääkida meie äh, mandaadi geograafilisest laiendamisest, otsus, mis langetati kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, detsembris. rakendamisega alustasime kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me peame loomulikult äh, äh, lähtuma nendest vahenditest, äh, mis on meie käsutuses. nõukogu otsustas küll meie mandaati laiendada, kuid meie vahendeid paraku ei suurendatud, rahastusvahendid jäid enam-vähem samaks, nii et meie pidime lähtuma olemasolevatest ressurssidest ning samas laiendama oma graafilist mandaati nii et oleme see, seda protsessi läbi viinud järk-järgult, keskenduma nendele piirkondadele, kus äh, meie liikmed on andnud rahastamisvahendeid või kus, mida nad on nimetanud äh, erihuvi piirkondadena. meil olid mõned projektid Venemaa partneritega, äh, Kesk-Aasia partneritega meie naabruspiirkonnast kaugemale laiendasime oma, oma tegevust ka Bahraini suunal. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, kaalusime me ka teisi piirkondi, kuid mingisuguseid suuri otsuseid me veel ei, ei langetanud. ja et meie profiil on olnud äh, tagasihoidlik ning lähenemine järk-järguline selles protsessis. teeme koostööd teiste võimalike rahastajatega ning äh, püüame jääda oma, oma ootustes realistlikuks, äh, äh, kui me liigume oma tavalistest piirkondadest kaugemale. ja mandaadi laiendamine teistele riikideni on võimalik ainult siis, kui meil on ka vastavaid ressursse. ja nüüd siis paari sõnaga ka meie põhitegevusest mõned näited erinevatest projektidest, kahe tuhande viieteistkümnes aasta tähendab seda, et me oleme juba kaks täisaastat äh, tegev, tegutsenud, oleme demokraatiat toetav täieõiguslik organisatsioon, äh, Euroopa Parlament tunnustab meie tegevust, äh, seda kinnitati ka juulikuus hääletatud raportis. meil on väga tähtis roll ka kodanikuühiskonna toetamisel ning Euroopa naabruspoliitika läbivaatamisel meid ka selle eest tunnustati. ka meie Äh, andsime oma arvamuse selles kontekstis. Carnegie Europe on samuti öelnud, et Euroopa demokraatia rahastu on olnud innovatiivne oma tegevuses ning on osutunud äh, väga oluliseks lisanduseks demokraatiat toetavale kogukonnale. usume, et ED täidab oma ülesandeid ning täiendab Euroopa Liidu ning teiste doonorite programme. ED on olnud kriitilise tähtsusega toetuseks olukordades, kus oli vaja kiiret tegutsemist, näiteks Armeenia kodanikuühiskonna toetus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembri põhiseaduse äh, hääletuse eel äh, ainult kaks kuud ette teatati sellest hääletusest ja paljud äh, doonorid ei suutnud võimalik, piisavalt kiiresti reageerida. samuti oleme äh, toetanud poliitiliselt delikaatseid projekte, mille kontekstis ei saa rakendada kahepoolseid programme, nagu näiteks poliitiliste aktivistide toetamine, kes tahavad Ukrainas uusi poliitilisi projekte ellu viia või Moldovas siis äh, uute demokraatia äh, alternatiivide toetamine tulevikus, oleme valmis ka riskile minema ning toetama täiesti uusi demokraatiameelseid rühmitusi, kes muidu ei äh, saaks doonorite toetuse osaliseks üheks näiteks on Automaidan Ukrainas korruptsioonivastase võitluse organisatsioon. pärast Maidani väljaku äh, tegevust äh, siis äh, autoomanikud, kes toetasid väljastpoolt Maidani tegevust, moodustasid selle, nad moodustasid aktivistide rühma, kes sõitis mööda linna ringi ja, ja kogus infot politsei korruptsiooni kohta, nad said alguses toetust EED-lt ning nüüd on neil väga palju huvitavaid lugusid rääkida, nad on filminud korrumpeerunud äh, ametnikke äh, oma kontorites äh, ja nii edasi ja nii edasi, kasutavad ära ka droone ja igasuguseid tehnoloogiavahendeid ja nad avaldavad oma materjali Youtube'is nii et see on üks näide sellest, kuidas me toetame uut aktivismi. ja ED toetas ka kahte Moldovas kahte ajalehte, Newsmaker ja Moldstreet, mis äh, korrumpeerunud poliitilisest eliidist lugusid on avaldanud. ja samuti äh, paindlik lähenemine on aidanud meil toetada neid partnereid, äh, kes toetavad, töötavad väga rasketes oludes, konfliktipiirkondades, Süürias näiteks, jätkame me, me kodanikuühiskonna toetamist ning toetame kogukonna tasandi dialoogi, uute demokraatlike struktuuride ülesehitamist, õigusriigi põhimõtte edendamist, meedia arendamist, ka seda ja seda opositsiooni äh, kontrollitud piirkondades. Egiptuses, Aserbaidžaanis äh, on kodanikuühiskonnal vähem võimalusi viimase ja need võimalused vähene, on vähenenud viimaste aastate jooksul. me oleme toetanud demokraatiameelseid rühmitusi, et nad saaksid oma tegevusega jätkata, hoolimata sellest, et poliitiline ja õiguslik keskkond on suureks väljakutseks. ja ED toetab nende soovi, et äh, neid koheldakse solidaarsuse põhimõttest lähtuvalt. Need äh, aktivistid teavad, et nende tegevus on riskantne, ohtlik ning äh, toetuse kohandamine aktivistide vajadustele on äärmiselt hädavajalik sellises kontekstis. me peame ka kaitsma nende isikut, nende identiteeti. räägiksin natuke ka arvudest kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, ED rahastas äh, sada neljateistkümmend uut algatust, üheksateist neist olid äh, kiireloomulised ning täitevkomitee langetas otsuse paari päevaga. me saime kaheksasada nelikümmend kaks toetustaotlust. nii et me oleme taotlustele positiivselt vastanud umbes kümne, kaheteistkümne protsendi ulatuses viisime ka sada kaksteist äh, visiiti läbi, järelevalvevisiiti, meil on kuusteist inimest palgal äh, ja esindavad, nad helistavad neljateistkümmet riiki, kes moodustavad sekretäriaadi. kõik see ei oleks olnud võimalik, kui meil ei oleks olnud äh, hea juhtimisstruktuur, nõukogu äh, ja äh, täitevkomitee, äh, kes langetab kõik rahastamisotsused ning väga aktiivselt on osalenud selles tegevuses ka Euroopa Parlament, Euroopa Parlamendi liikmed, mitte ainult üheksa äh, nõukogu liiget, vaid ka paljud teised liikmed, kes tunnevad meie tegevuse vastu huvi ning on toetanud seda igapäevaselt. aitäh teie tähelepanu eest, olen valmis teie küsimustele vastama. suur tänu annaksin nüüd sõna parlamendiliikmetele. saadikutele, kes on ka selle Euroopa rahastu juhatuses, kas te soovite sõna, kolleeg, ei? hästi, siis äh, härra äh, Šip. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym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 illustreerib väga hästi seda, äh, mis on meie raportis, millest me rääkisime täiskogul äh, ning äh, mille me siis hiljem ka raporti kujul vastu võtsime. see ning me saime hea ülevaate kõikidest rahastuse tegevustest, ka üksikasjad rahastamisküsimuste kohta ja suur tänu selle sünteesi, selle kokkuvõtte eest mille te meile täna esitasite, mis kinnitab kõike seda, mida võtsime raportist juba ka ise lugeda. saime teada, et äh, kakssada seitsekümmend kolm erinevat algatust on saanud toetust naabrusliigid äh, nagu Venemaa, Valgevene äh, või riigid, mis on märkimisväärselt kaugemal, Egiptus, nii et me näeme, et siin on tekkinud äh, hea tasakaal äh, vahetu lähipiirkonna äh, ning kaugemate suhete vahel. kuusteist algatust, kuus algatust leidsid aset naaberriikides. väga hea tasakaal, tahaksin rõhutada et äh, teie tegevus leiab aset üha raskemates tingimustes, kuivõrd teie tegevus äh, teostub ka konfliktipiirkondades, see ei muuda teie ülesannet sugugi kergemaks. suur tänu äh, teie uuendusliku lähenemise eest, mis võimaldab siiski tegevust ellu viia ning sooviksin ka toonitada, et äh, meie toetame äh, seda äh, raportit, mille Holland on tellinud ning seda algatust alustada võitlust Venemaa üüratu propaganda vastu. nüüd, kui me räägime siis rahastamisvahenditest, siis loomulikult loomulikult on väga, on olulisi rahastamisvahendeid, mis on ühised ja äh, me peame toetama äh, regulaarselt, äh, korrapäraselt rahastu tegevust ja paari sõnaga veel ka Hollandi projektist, millest rääkis härra direktor. kas see kogemus kas me võiksime sellest kogemusest inspiratsiooni hammutada ja seda võib-olla eh, edasi rakendada, eh, mitte võib-olla kasutades ühenduse rahastamist, vaid eh, võib-olla meelitades ligi veel välisallikaid, kas me võiksime seda algatust edasi viia? ja Norra, ma tahaksin siinkohal selles kontekstis öelda, liitub ka doonorite rühmaga Kanada samuti on nõustunud toetama ühte projekti, mis on seotud Ukrainaga ning mul on veel järgmine küsimus, kas selleks, et tagada pikaajaline rahastamine, stabiilne rahastamine, oleks mitte kasulik allkirjastada rahvusvaheline kokkulepe, mis kohustaks või löö, loe, löö, teeks ülevaate riikide kohustustest äh, fondi tegevuse toetamisega seoses. <coughs> ma arvan, et äh, siin me võiksime rääkida võimalustest äh, liikmesriik, äh, et osalevad liikmesriigid saadaksid oma ametnikke, lähetaksid oma ametnikke, ka see äh, aitab rahastu tegevust parandada. ning liikmesriigid, kes on spetsialiseerunud erinevatele geograafilistele piirkonnale või erinevatele tegevusvaldkondadele, võiksid samuti olla üheks osaks, üheks ressursiks äh, rahastu jaoks pakkuda sama spetsialisti oma asjatundjaid, kas kõiki neid võimalikke ressursse rakendatakse juba täna ning lõpetuseks äärmiselt suur tänu härra direktorile ja ka kogu ED meeskonnale. härra Panseri, palun. Sarò breve. Mi associo anch'io nel ringraziamento. Io suur tänu, mina teen lühidalt kõigepealt äh, sooviksin äh, loomulikult äh, ühineda tänusõnadega. ma leian, et rahastu tegevust kirjeldas härra Pomjanovski meile praegu väga ülevaatlikult ning ma usun, et see rahastu vastab ka meie ootustele eelkõige üks teema, mis on mulle iseäranis südamelähedane, naabruspoliitika. me, siin on püütud leida tasakaal ühelt poolt äh, tuleb toetada äh, idapoolseid naabreid, teisalt aga ka lõunapoolseid naabreid minu arvates on siin kokkuvõttes tehtud väga head tööd, loomulikult ressurssidega, vahenditega on veel probleeme. ma võib-olla kutsuksin siinkohal üles mõtlema ühele võimalusele. me peaksime võib-olla püüdma arvestades juba saavutatud tasakaalu, eh, peaksime võib-olla püüdma leida prioriteete, toetudes sellele, eh, mida me oleme teinud, aga arvestades aktuaalseid probleeme, näiteks Ukrainat, eh, teisalt aga ka Lõuna-Euroopa suunal tuleks leida just prioriteedid, eelkõige Tuneesia näiteks me peaksime toetama demokratiseerumisprotsessi sihikindlamalt ning te viitasite siin ka ühele objektiivsele probleemile. sellest oli eile juttu ka välis, minu välisministriga, me rääkisime sellest telefonitsi. minu arvates tuleks tõsisemalt äh, töötada koostöös valitsustega, et luua äh, paremaid tingimusi äh, demokraatia arenguks üldkokkuvõttes, aga ma leian, et tegemist on väga positiivse tööga ning ma sooviksin tunnustada ka doktor Pomjanovski tööd. Lambsdorff. kolleeg Lambsdorff, palun. jah, suur tänu mina teeksin samuti lühidalt, soovin tänada härra Premjanovskit äh, selgituste eest äh, ning see aruanne, mida te meile tutvustasite, näitab, et rahastu on töötanud väga edukalt. Äh, siin on võib-olla vaja rõhutada seda eelkõige, et siin on töötatud juba kaks aastat, poliitikas on see lühikene aeg ning selle rahastu asutamisel on väga oluline tagada ka äh, inimeste osas järjepidevus, ähm, jätkata sama koosseisuga no juhatuses ma leian, et see on väga mõistlik, äh, arvestades tööle antud hinnangut äh, ning rahastu käivitamisel saavutatud edu ning ka väiksem ning ka väikese probleeme tuleb edasises töös arvestada. Ehm, ning nagu Pomjanovski siin ka juba rääkis, me oleme laiendanud geograafilist mandaati ning ehm, see oli ehm, nõukogu otsus, tegemist oli äh, kaalutlusega, et me peame eh, oma personali võimalusi realistlikult eh, hindama ning me peame keskenduma eh, konkreetsetele töödele, samas me vajame liikmesriikide toetust just personali osas. me loodame, et liikmesriigid lähetavad meile spetsialiste, et Taani no, ei ole seda aga seni teinud. Eh, ning eh, viimase punktina sooviksin rõhutada, et mul on hea meel näha parlamendis eh, nii suurt üksmeelset hin-, toetust rahastu tegevusele ning mul, mul on hea meel ka arutelu üle fraktsioonidega ning ma näen suurt toetust rahastu tegevusele äh, ning äh, minu arvates vastav rahastu töö täielikult meie väärtushinnangutele. Austrovitšus, palun. aitäh, esimees. kõigepealt õnnitlen kogu südamest Jerzy Pomenovskit ja kogu tema meeskonda selle aastaaruande koostamise puhul mis puudutab siis Euroopa demokraatia rahastu tegevust kahe tuhande viieteistkümnendal aastal rahastu mandaat käsitleb äh, tegelikult äh, laiemalt Euroopa Liidu naabruskonda, geograafilist lähipiirkonda ja see piirkond ei ole, seal ei valitse rahu, ei saa öelda, et äh, seal oleks toimumas ainult positiivsed arengud, vaid me näeme läbikukkuvaid riike, me näeme äh, kahanevaid majandusi ja seda paljudes Euroopa Liidu naaberriikides. ma arvan, et EDR-il on tõepoolest ainulaadne poliitiline profiil, mis on väga aktiivne, praktiline, praktilised eh, tegevused rahastamisel tõepoolest aitavad meil luua tihedamaid sidemeid oma naabruskonnaga. tahaksin eriti tunnustada ETR-i tööd, mis äh, puudutab äh, teostatavusanalüüsi läbiviimist, mis puudutab siis vene keelt, selle kasutamist meedias võib öelda, et siin on väga selge erinevus võrreldes varasemaga. selles osas, kui hästi me mõistame Vene propagandat, tegevusi, mis selle raames läbi viiakse. ja kui vaadata selle töö tulemusi, siis võib öelda, et selle teostatavusuuringu selge tulemus oli, et äh, välisteenistus ja komisjon peavad keskenduma strateegilisele kommunikatsioonile. jah, see on nüüdseks näide sellest, kuidas õigesti reageerida neile ohtudele, mida näeme kerkimas informatsioonisõjas. nüüd, kolleegid, ma arvan, et me peame tunnistama endale, et Euroopa demokraatia rahastu on väga oluline instrument Euroopa naabrus targemad tulevikuks, ma tean, kui palju jõudu seda nõuab. ja ma tean, kui raske see on. aga need sada neliteist algatust, mis kahekümne viieteistkümnendal aastal läbi viidi, näitavad, et meil on vaja tugevdada nii Euroopa Liidu profiili kui ka neid kriteeriume, mida me soovime saavutada minu küsimus teile, härra Jerzy Pomjanovski, on see, et mis puudutab koostööd partnerite võrgustikuga naabrusriikides, see on ju väga oluline, et mõista paremini vajadusi ja kogu olukorda. milliseid arenguid teie selles vallas ootate ja kas eh, peaks sellesse rohkem investeerima ning eh, mis puudutab projektide jätkusuutlikkust mida EDR on toetanud kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. kui vaadata tulevikku, siis kuivõrd aitab see rahastus neil projektidel edasi areneda ja omal jalul seista, et neid olulisi tegevusi ka edaspidi läbi viia. niisiis, palju õnne teie meeskonnale ja palju edu tulevikuks! aitäh, enne kui annan sõna härra Pomjanovskile, tahaksin ka omalt poolt paar sõna öelda. ma pean ütlema, et meile need instrumendid eriti ei meeldi, seda olen alati öelnud, ma ei kahtle seda ka nüüd ütlemast, et minu meelest see on lihtsalt halb koopia USA-s äh, Äh, USA demokraatia sihtasutusest. nii et äh, minu meelest äh, meil on siin teatavad piirid, millega põrkume ka võttes arvesse ÜRO äh, konventsioone. mulle see eriti ei meeldi, et niivõrd keskendutakse Vene propagandale, minu meelest võiksin rääkida ka äh, teiste riigi propagandast, äh, CNN ja teised äh, suured kanalid, need on ju ka propagandakanalid, nii et tegelikult oleks vaja siin natuke rohkem tasakaalu. meedia mitmekesisuse suurendamine, olenemata sellest, kas meil on äh, siin nüüd Vene meediakanalid, äh, Euronews või CNN, Fox. meie fraktsioonis, äh, fraktsioonile valmistub see kõik natuke muret, aga nüüd annaksin sõna härra Pomenovskile. suur tänu kõigi nende kommentaaride ja küsimuste eest et püüan neile lühidalt vastata. võimalikult lühidalt, samas aga äh, nii, et saaksite kõik vastused. kõigepealt suur tänu härra Grüübile selle eest, et tõite siis sellise laiema perspektiivi, eh, mitte ainult kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aastaaruande eh, seal siis hinnati kahe, kahte esimest aastat, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ja nende seost äh, tulevaste tegevustega. tõepoolest, me oleme täheldanud või siis järginud väga tähelepanelikult üldisi reegleid, poliitilisi suuniseid, et pöörata võrdselt tähelepanu nii lõunanaabritele kui ka idanaabritele. selle lähenemise juurde oleme jäänud ja see on väga oluline eh, põhimõte meie operatiivsete prioriteetide puhul. nüüd konkreetsemalt teie küsimuse kohta, mis puudutab rahvusvahelisi lepinguid, mis võiksid luua uue õigusraamistiku ja stabiilsema rahastuse jaoks jah, seda, see toodi mitmel korral mitteametlikult arutelusse meie juhtorganite, meie juhtorganites, aga tegemist on väga pikaajalise ja tundliku protsessiga, nii mingeid tulemusi selles suunas veel ei ole, aga see pikemas perspektiivis võiks see muidugi olla väga huvitav lahendus. hetkel aga paraku see ei ole laual. kindlasti on siiski tegemist millegagi mis on, mis tulevikus võiks siis tagada pikaajalise jätkusuutlikkuse. praegu on rahastus, rahastuprojektide äh, rahastamine siis äh, põhineb liikmesriikide äh, toetusel. ja härra Lambsdorff ähm,, ka lähetused, mis puudutab äh, nõunikke, on äh, toimunud hiljuti just Taani saatis omalt poolt meie äh, meeskonda ühe nõuniku. mis puudutab meie tööd Vene propaganda osas või seda, mis puudutab tasakaalu puudumist venekeelses meedias, siis ma arvan, et sellist meetodit võib kasutada tegelikult ka teistes valdkondades, näiteks äh, Äh, mis puudutab Daeshi tegevust. siin on muidugi erinevad nähtused, ühest küljest siis Kremli toetatud propaganda, need on siis riikide toetatud instrumendid, samas kui islamiriigi puhul võib öelda, et tegemist on sellise sekti propagandaga, mis kasutab äh, moodsaid meediakanaleid, et värvata järgijaid. nii et äh, jah, metoodika ka on sarnane, aga meie meelest on need, on tegemist siiski erinevate nähtustega, nii et tegevuste eristamine on siin oluline. kuid see metoodika, kuidas tegeleda põhjalikult selle teemaga, jah, ma olen selles osas teiega tõesti nõus, on ühesugune. Panseri, suur tänu teie hinnangu eest, mul on väga hea meel, et Itaalia valitsus kaalub meie toetamist, võimalikku rahastust. see oleks tõesti suureks abiks. küsisite, millised on meie kõige tähtsam prioriteedid, eriti lõuna pool nüüd meie aastaaruanne käib kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta, millised on tulevikuplaanid, seda seal muidugi ei mainida, aga me tegeleme väga palju sellega, et kuidas aidata äh, põgenikke Türgis, Liibanonis, Jordaanias ja ma olen veendunud, et me saame palju rohkem ära teha ning me ol oleme käest laskmas väga olulist võimalust seal. me keskendume eelkõige humanitaarabile, see on väga vajalik, see on väga oluline, samal ajal peame me aga võitma ka inimeste südamed me peame aitama neil mõista maailma enda ümber, nad on üha frustreerunumad, nad elavad põgenikelaagrites erinevates asukohtades, kus on raske täita isegi nende põhivajadusi ja sellises olukorras, kui me laseme mööda võimaluse tutvustada neid inimesi meie maailmajaoga, siis võib sellest sigineda selline frustratsioon, mis kestab aastaid, nii et investeering noortesse juhtimisse, haridusse, kõigi nende inimeste jaoks, kes millalgi tulevikus loodetavasti pöörduvad tagasi Süüriasse ja on vastutavad uue Süüria ülesehitamise eest. ma usun, et äh, seda võimalust me peaksime kasutama ja kui küsite, et mida tuleks paremini teha, ma ei ütle, et mitte midagi ei toimuks. Äh, muidugi on vaja eraldada rahastust ja viia läbi projekte just selles suunas ja muidugi ka äh, kodanikuhariduse äh, riigi ülesehitamisega seonduv kodanikuühiskonna toetamine, see kõik on väga oluline. ja lõpetuseks suur tänu, härra Austrevitšus, et tõite sisse ka oma perspektiivi, mis puudutab seda, et me töötame üha raskemas kontekstis, see on tõsi, kodanikuühiskond on kahanemas Moskvas toodetud propaganda on levimas, meil on sarnane olukord Aserbaidžaanis, Egiptuses ning ka paljudes teistes riikides. kodanikuühiskond ei ole ohuks ühelegi valitsusele ja sellepärast peame jätkuvalt toetama kodanikuühiskonda kõikjal, kus inimesed püüavad seda tugevdada ja ma arvan, et see on osaliselt äh, vastus sellele küsimusele, kas me tegeleme nii-öelda ekspordiga. Äh, ei, ähm, me, me ei ekspordi mitte mingisugust äh, konkreetset äh, demokraatia mudelit, vaid me vastame neile, kes soovivad meilt abi. meie edendame meie väärtusi ja aitame neid, kes soovivad samasuguseid väärtusi oma ühiskondades edendada kõigil neil juhtudel, eriti kui tegemist on eriti vaenulike keskkondadega kui need inimesed või kui me küsime neilt inimestelt, et kas te jätkate seda tööd ka siis, kui me teid enam ei toeta ja vastus on alati jah. see teeb nende töö lihtsalt lihtsamaks, kui me neid aitame, kui me näitame üles solidaarsust ja aitame neil tegutseda. aga samamoodi, kui mina olin noor aktivist kaheksakümnendatel Poolas, kommunistliku režiimi vastane, siis äh, äh trükkisin ka materjale äh, põranda äh, aluselt. muidugi äh, oli suur abi selles, kui näiteks Taanist meil saadi koopiamasin, äh, me riskisime vangistusega, me võtsime väga suuri riske, muidugi see, et meile Taanis keegi saatis printeri või, või koopiamasina, see ei olnud mingisuguse demokraatia mudeli eksportimine. ja sarnaselt mis puudub Vene propagandat, siis meie aruandes me ei tee ettepanekut, et võidelda propagandaga, lihtsalt öelda, et äh, meediamaastikul on ruumi venekeelsele meediale ja see lihtsalt hüljati. ning meil on keskus, mis tegeleb äh, just nende meediakanalitega, mis sellest üheksakümmend ruumis tegutsevad, see on võimalus meedia mitmekesisuseks nii et meie mitte ei ütle oma aruandes, et võidelgem propagandaga vastu propaganda läbi, vaid seda, et toogem rohkem mitmekesisust sellesse ruumi, rohkem erinevaid hääli. nii et kogu meie heategevusfondi eesmärgiks on just väärtuste tugevdamine ning äh, me ei saa siin järgida mingeid konkreetseid äh, huvide või, või väärtustega asjad, äh, ükskõik kas siis Poola või Saksamaa või Itaalia või mis iganes. Ähm, vaid tegemist on sellise väärtuste kogumiga, mida meie edendame. loodan, et vastasin teie küsimustele, aitäh. senior Pomjanovski por acercarse a esta comisión. Suur tänu, härra Pamjanovski. Suur tänu selle eest, et leidsite aega meie juurde tulla ning tutvustada meile rahastu aasta aruannet. Lõpetame nüüd selle päevakorrapunkti arutelu ning liigume edasi järgmise punkti juurde, mis on koostöö teaduse valdkonnas. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich zum nächsten. austatud daamid ja härrad, asume järgmise päevakorrapunkti juurde. meiega on äh, härra Prescott, äh, kes on äh, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika teenistuse juht ning Mihhail Köhler, kes tegeleb lõunanaabruse poliitikaga. ning me räägime Maroko olukorrast koordinaatorid on otsustanud, et äh, me peame selles küsimuses arutelu, arvestades Euroopa Kohtu otsust, arvestades Polisario kohtuasja nõukogu vastu ning äh, nüüd räägime ka Lääne-Sahara olukorrast seoses põllumajanduse ja kalanduse küsimustega. ning äh, meil on ka võimalus siinkohal saada informatsiooni äh, Mogherinilt äh, neljandal märtsil olukorra kohta Rabatis äh, ning ka partnerlusleppe kohta värskemat infot. Maroko on vastu võtnud teatud otsused. meid on nendest teavitatud seda on teinud põllumajandusminister, me räägime põllumajandusest ja kultuurist ning eh, sellega seonduvatest küsimustest. kuningas Mehmet korraldas kuuendal veebruaril valitsuse kohtumise. Eh, ametisse nimetati kakskümmend kaheksa diplomaati ning äh, Euroopa Liidu jaoks nimetatud diplomaat tuleb järgmisel kuul meie juurde ning meid huvitab loomulikult tema lähenemine ning äh, loomulikult on väga keeruline rääkida Marokost, äh, riigist, mille poliitilise korra kohta on tehtud antud ka kohtuotsus, kus on palju probleeme seoses Polissarioga ning see teeb muret mitte ainult meile Euroopa Liidus, põhiseadusliku kohtu otsuse mittetäitmine on siinkohal küsimuseks, aga sõna saab nüüd härra Vestkord. Thank you very much, Chairman, and it's a pleasure to suur tänu, esimees. on väga hea meel tulla tagasi väliskomisjoni koosolekule. esimest korda siis sellest ajast, kui võtsin üle siis selle ametikoha, kus ma olen vastutav Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika eest. aga suur tänu, on väga hea meel siin tagasi olla. tahtsin anda teile lühikese faktilise ülevaate praegusest äh, suhete seisust Marokoga. Maroko, nagu suurem osa teist teab, on üks meie lähimaid partnereid naabruskonnas. meil on väga laialdane partnerluse leping, assotsieerimisleping nendega ning see peegeldub ka kõigis neis valdkondades, kus meil on koostöö. meil on erinevad äh, komitees, mis peavad läbirääkimisi põllumajandus, kaubandus, kultuur, terrorivastane võitlus, energia, nii edasi ja nii edasi. me tegime väga tihedat koostööd Marokoga väga paljudes valdkondades ning see koostöö on olnud viljakas mõlemale osapoolele. praegune olukord tulenes otsusest, mille võttis vastu üldkohus kümnendal detsembril, kus nad langetasid otsuse, mis puudutab nõukogu otsust, millega rakendatakse ellu põllumajanduskokkulepe Euroopa Liidu ja Maroko vahel. ning nad otsustasid, et see osa kokkuleppest, mis puudutab Lääne-Saharat, ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma Teil on võimalik ise seda lugeda, et näha, milline on nende loogika. huvitav on see, et nende hinnang sellele kokkuleppele üleüldisemalt eh, oli, et see on õiguspärane, aga on lihtsalt see üks osa, mille nad seadsid küsimuse alla. Euroopa Liidu kõrge esindaja kohe tuli välja avaldusega ning pärast arutelusid liikmesriikidega lepiti kokku et me ei nõustu selle lahendiga, me kaevame selle edasi ning see otsus langetati ühiselt välisministrite nõukogul kaheksateistkümnendal detsembril. samal päeval toimus assotsieerumisnõukogu koosolek Marokoga ning seda teemat arutati muuhulgas. me edastasime selge sõnumi, et meie leiame, et see kohtulahend mitte kuidagi ei mõjuta meie väga pikaajalist ja sügavat partnerlust Marokoga ning Euroopa Liidu poolelt oleme arvamusel, et see kokkulepe jääb kehtivaks ning me saame oma koostööd jätkata. pärast seda äh, toimusid äh, tihedad arutelud Maroko poolega, neil oli muidugi palju küsimusi selle kohtulahendi kohta ja selle õiguslike ja poliitiliste mõjude kohta. ning äh, külastasin Rabati mitmeks, äh, mitmetunniseks äh, aruteluks detsembris ja veebruaris Saporita, kes oli toona Välisministeeriumi sekretär külastas Brüsselit, et veel arutada seda teemat ja selle lahendi järelmeid. see siis eelnes nõukogu õigusteenistuse ametlikule apellatsioonile, mille, mis esitati üheksandal veebruaril. kahekümne viiendal veebruaril teatas Maroko, et nende meelest on see teema niivõrd oluline, et nad soovivad näidata seda, kui oluline see teema nende jaoks on, seeläbi, et nad külmutavad kõik äh, muud kõnelused Euroopa Liiduga, välja arvatud siis kõnelused selle lahendi üle. pärast seda toimunud kõrgetasemeliste kontaktide läbi Marokoga saime siis kokku leppida kõrge esindaja äh, külastab Rabati ja, ja Maroko kõrged esindaja oma, omalt äh, poolt äh, siis külastab Brüsselit. kolmandal aprillil see siis toimus, kõrge esindaja külastas Rabati, kohtus härra Mesoaga, välisministriga ning kohtumisele järgnenud pressikonverentsil ta kirjutas veel kord üle, kui oluline on see kokkulepe Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks ning kinnitas üle ka selle, et meie näeme olemasolevat lepingut kehtivana, õiguspärasena ja tugeva alusena, mille põhjal jätkata meie koostööd. samuti tõi ta välja, et me soovime taastada täieliku kontakti Marokoga kõigis äh, valdkondades ning äh, arutada seda, kuidas võiks jätkuda meie tulevane koostöö. ning äh, minister Brito siis äh, külastab Brüsselit kuu lõpupoole ja siis kuuleme üksikasjalikumalt, kuidas see koostöö peaks edasi toimima. niisiis, see on üldiselt praegune asjade seis. uurime, kuidas me saame täieliku koostööd jätkata, see on Euroopa Liidu soov, et äh, niipea kui võimalik koostöö taastuks, me oleme juba kontaktid taastanud. muidugi oluline lahendada ka õiguslik äh, olukord niipea kui võimalik ning seda äh, tehakse siis formaalse apellatsiooni kaudu, mis on juba esitatud. niisiis, praegune asjade seis on selline esimees, vastan meelelt või annaksin nüüd äh, sõna oma kolleegile härra Kuulerile, aitäh. aitäh, härra esimees, daamid ja härrad, lihtsalt eelduseks sellele, mida kolleeg Westcott just ütles mõned märkused, mis puudutab meie majanduslikku ja rahalist koostööd Marokoga. alustuseks tahaksin kinnitada teile kõigile, et et eriti eelmisel aastal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal arenes koostöö Marokoga eeskujulikult. nagu te ehk teate, siis Maroko on Euroopa Liiduga pidanud läbirääkimisi uue ähm, <clears throat> süvendatud äh, koostöölepingu üle. tegemist oli esimese riigiga meie lõunanaabruses et algatada läbirääkimisi selle kaubanduse investeerimisleppe üle Euroopa Liiduga ja teiseks, kahekümne viieteistkümnendal aastal äh, pidasime nõu naaberriikidega lõunas ja idas, mis puudutab Euroopa naabruspoliitika uuendamist, siis Maroko võttis väga aktiivse rolli äh, ja esitas väga ambitsioonika dokumendi, mis näitas selgelt, et Maroko on võtnud strateegilise otsuse Äh, lähendada Marokot Euroopa Liidule, muidugi mitte liikmesuse mõttes, see on selge, aga Maroko uuendamisstrateegiat näidatakse kui strateegiat, mis on, ähm, mis on igal juhul seotud Euroopa Liiduga ja Euroopa Liidu siseturuga. nii et ähm, siin on tõesti potentsiaali jõuda uude äh, süvendatud faasi meie partnerluses äh, Marokoga. ja edasi, kui rääkida konkreetsemalt koostööst, siis kahe tuhande viieteistkümnes aasta on äh, näidanud enneolematuid numbreid, ma toon teile mõned arvud, kahekümne viieteistkümnendal aastal Euroopa Liidu naabrusinstrumentides, see ei ole muidugi ainus rahastusallikas, eh, aga üks oluline, eh, olulisemaid kakssada kakskümmend viis miljonit eurot grantidena, et rahastada projekte majanduskasvu ja konkurentsivõime, kutsehariduse, eh, siis vanglasüsteemi reformimise, valitsuse, valitsuse mm, valitsemise ja siis ka näiteks üliõpilasvahetuse vallas. nii et äh, see kõik näitab, et tegemist on väga intensiivse ja viljaka koostöö ja partnerlusega Maroko ja Euroopa Liidu vahel. ja võib öelda, et see on väga uuenduslik Euroopa Liidu uuendatud naabruspoliitika kontekstis. nüüd äh, võttes arvesse kõike seda, mis on toimunud viimastel nädalatel, mida kirjeldas kolleeg Vestkott, siis ähm, praegu on olukord selline, et äh, esmane reaktsioon, nagu kolleeg selgitas, oli see, et ähm, Maroko pool otsustas külmutada igasugused kontaktid Euroopa Liiduga ja seda mitmeks nädalaks. pärast kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi külastust Marokosse ning võttes arvesse Maroko ministri eesseisvat külastust Brüsselisse. loodame, et õnnestub ähm, see suhete külmutamine lõpetada. see äh, Maroko ametkondade otsus on natukene ebaühtlane, erinevates ministeeriumites erinev Rabatis toimunud kohtumisel Maroko välisministeeriumi meie esindajate vahel selgus, et Maroko välisminister ei ole päris kindel, kas see suund, mille ministeeriumid on võtnud, kas, ähm, et, et milline see peaks olema, mis puudutab suhteid Euroopa Liiduga. ma tahan, et oleks tõesti selge, et me ei, kuidagi koostööd ei, ei, ei takistanud, ei, ei lõiganud äh, läbi, otse vastupidi, me tahame koostööd jätkata, mõlemad pooled soovivad seda, kuid probleem on selles, et äh, Maroko osapool praegu ei taha, et meie kontaktid oleksid väga nähtavad. ja see viib ähm, teatud arusaamatusteni, millega arvan, et peaksime tegelema. näiteks on küsimus selles, kuivõrd me, me peaksime läbima tehnilist koostööd äh, eksperdid, nõustajad, ähm, tehnilised eksperdid Euroopa Liidu poolt, äh, millised peaksid olema nende kontaktid Maroko ministeeriumitega? nii et need on küsimused, millega tuleb tegeleda sel aastal. nüüd, et saada ülevaatet võimalikest riskidest, siis me saatsime kaheteistkümnendal veebruaril kirja Maroko finantsministrile, rahandusministrile tema on eh, siis eh, kõigi enda kontaktide ja koostöö keskmes, mis puudutab Maroko ja Euroopa Liidu suhteid ning eh, me tõime seal välja need tehnilised ja ajalised piirangud, mis võivad tekkida, kui me ei leia lahendust sellele olukorrale. Te olete kõik rohkem kui teadlikud kui mina sellest, et me me pidevalt tegutseme aasta, aastases raamistikus, ühe eelarveaasta raamistikus ning eh, need vahendid, mis ei ole siis aasta lõppedes kasutusele võetud, need siis põhimõtteliselt lihtsalt lähevad kaduma, see on muidugi lihtsustatud, aga põhimõtteliselt see on nii. nii et äh, mida rohkem see kõik venib, on, seda raskem on neid kontakte jätkata, seda koostööd jätkata. mida suuremaid edusamme aga me suudame sel aastal teha, seda, seda lihtsam on. vastasel juhul on keerukas kasutada seda rahastust, mis on mõeldud Maroko jaoks ja äh, neid võidakse hakata kasutama teiste naabruspoliitika äh, riikide heaks, nii et seda selgitasime Marokole. me räägime umbes viiesaja viiekümne ühest miljonist eurost. see on siis äh, selline koondarv. Äh, see koosneb siis neist assigneeringutest, mis on mõeldud uudeks programmideks, siis raha veel eelmisest aastast, mille on juba kasutuseesmärk ette nähtud ja mis tuleb siis sel aastal ümber jagada ja siis äh, Äh, ka erinevate projektide rahastus, mis on osalt juba eelarves, osalt mitte. näiteks infrastruktuuri äh, projektid, äh, mis on siis mõeldud erinevatest Euroopa fondidest nagu stru- ähm, ning on erinevaid projekte ka näiteks, mis puudutab äh, koostööd äh, Maroko ametiasutuste ja liikmesriikide ametiasutuste vahel ja siis veel ka piiriülene koostööprogramm Hispaania, Portugali ja Maroko vahel. ja millele tuleb leida rahastus enne märtsi lõppu, niisiis õige varsti, muidu need rahalised vahendid lähevad lihtsalt kaduma nii et me oleme teavitanud Marokot kõigist neist tehnilistest probleemidest, aga ma rõhutan, on tehnilised küsimused, siin ei ole mingisuguseid äh, poliitilisi seisukohavõtte, vaid need on seal tehnilised piirangud, mis tulenevad meie äh, määrusest, äh, eelarveregulatsioonidest äh, me tahame võimalikult kiiresti edasi liikuda, loodame, et saame seda teha, võttes arvesse positiivseid signaale, mida kõrge esindaja sai Rabatist. loodame, et koostööd on võimalik täielikult taastada vastavalt meie kavadele mis siis tähendab, et maksete assigneeringute äh, puhul summad ületavad isegi eelmise aasta omi, kui see kõik õnnestub. nii et äh, tegelikult siis praegu äh, palju on meie Maroko partnerite väljaku poolel, nad teavad, millised on tingimused, millised on piirangud, me oleme väga avatud koostööks, aga samas ma aga ma usun, et me saame võimalikult pea taastada siis normaalse olukorra ja jätkata meie koostööd, aitäh! Grazie, president. Allora, io... suur tänu. ka meie peame läbirääkimisi Maroko ja Euroopa Liidu vahel äärmiselt oluliseks, nad on tähtis partner. aga samas me leiame, et kui me vaatame, kuidas on olukord arenenud pärast kohtuotsust, siis me peame kõigepealt vaatama, kas ka meil on mingisugune vastutus. kas ka meie peame äh, kandma hoolt selle eest, et, et kokkuleppe rakendamist kontrollitakse me peame kontrollima, millised on meie kohustused. Nendes ähm, aruteludes on äh, kerkinud te kaks teemat esile, millest me võiksime rääkida härra Westcottiga. Äh, nagu me kuulsime kõrgelt esindajalt, on Maroko teinud ka positiivseid samme, äh, pärast õhtuotsust on otsustatud suhted külmutada, ehkki see visiit paistab osaliselt olukorda leevendavat lähikuud kindlasti ei ole kergete keljest. Marokos on oktoobrikuus valimised ja valimised iseenesest ei aita olukorra soodsamaks muutmisele kaasa, sellepärast et loomulikult Euroopa-meelsed poliitilised jõud hakkavad konkureerima vähem Euroopa-meelsete poliitiliste jõududega. ja see mõjutab riigi poliitilist olukorda loomulikult äh, meie kohtusüsteem äh, Euroopas on sõltumatu ning ei äh, allu poliitilisele survele. seda, see, ja see on meie jaoks tähtis, seda peame ka rõhutama. aga kui jätta nüüd kõrvale kõik need tehnilised üksikasjad ja tähtajad, millega marokolased on väga hästi tuttavad, siis väärib siin esile tõus-, tõstmist veel kaks asjaolu. kõigepealt äh, me peame objektiivselt analüüsima Euroopa Liidu äh, rolli äh, ÜRO pingutuste toetamise äh, kontekstis lähtuvalt ÜRO resolutsioonist üks seitse viis neli. ja mida rohkem aega läheb, seda keerulisemaks on, seda keerulisemaks muutub vastuvõetava lahenduse väljatöötamise võimalus. ja teiseks, kõike eelnevat arvestamata peame me jääma poliitilistele positsioonidele kindlaks, me peame töötama, me võiksime kaaluda piirkondade põhist lähenemist, Maroko on seaduse vastu võtnud, seda hakatakse rakendama Lõuna Maroko, Lääne-Sahara, kuidas me iganes seda ka ei nimetaks, ma arvan, et me peame Maroko ametivõimudega sellest rääkima, et äh, kiirendada piirkondlikku poliitilist tegevust. Äh, Euroopa kogemustest võib-olla im-, äh, inspiratsiooni ammutades, see võib-olla aitaks meid kohtuotsuse kontekstis pisut edasi kalastamisküsimus tuleb siin samuti mängu, äh, nii et me peame igal juhul äh, viima läbi poliitilised kõnelused selle, selles küsimuses. kui me tegutseme poliitiliselt, äh, diplomaatiliselt, erinevate institutsioonide abil, parlament, komisjon, siis võimalik, võib, on võimalik võib-olla paigast liikuda. mis on teie arvamus selle kohta? suur tänu, proua Gabriel, palun suur tänu, äh, härra esimees, äh, kõigepealt ma sooviksin äh, tänada välisesinduse esindajaid kõikide tegevuste eest Maroko partneri staatuse austamisel. ma arvan, et me peaksime täna austama seda, et poliitilisel plaanil me ei tohiks äh, laskma oma tihedaid suhteid, aastatepikkuse tihedaid suhteid mõjutada sellel kohtuprotsessil, neid asju tuleb hoida lahus. ja mul on üks väga konkreetne menetluslik küsimus. see menetlus, mis jälg, järgib, on kas kiirmenetlus või äh, tavamenetlus, kuud on erinevad ning partner, kuude arv on erinev ning partnerlussuhtes on iga hetk mängus. härra Westcott ütles meile, et Maroko on üks kõige stabiilsemaid ja usaldusväärsemaid partnereid selles piirkonnas. meil on tihe koostöö, me ei tohiks lasta seda kohtu, sellel kohtu kohtuotsusel seda mõjutada, äh, meie võitlus terrorismi vastu ja nii edasi, nii edasi, selles valdkonnas peab endiselt koostööst lähtuma, ärgem unustagem ka seda, mida Maroko on teinud juba viimase kümne aasta jooksul rändeküsimustes, küsimuses ning julgeoleku küsimuses. täna tahaksin kanda hoolt selle eest äh, omalt poolt, et liikmesriigid siiski jääksid ühtseks äh, meie seisukohad ei tohiks lõhesid tekitada selles küsimuses, see ühtsus, mis on esialgu saavutatud, peab kestma lõpuni ning seda kriisi tuleks ära kasutada, et kiiremini edasi minna, poliitilist dialoogi tugevdada, kuid äh, kandkem äh, hoolt ka selle eest, et me oleksime oma tegevuses ennetavad ning äh, mul on kaks küsimust selles kontekstis, kuidas tagada kooskõlastamine tegevuse kooskõlastamine teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu näiteks ÜRO. ning teine küsimus Euroopa äh, õigusloojad, äh, komisjon, nõukogu, Euroopa Kohus äh, ja nii edasi tegutsevad, kui, kuidas kavatsevad, kavatseb Euroopa Komisjon ja, ja kuidas kavatseb nõukogu edasi tegutseda kohtuotsust oodates, et, et teised kokkulepped ohtu ei seaks ning kuidas on võimalik vastastikust kasu siiski meile säilitada ja Lääne-Sahara küsimus, võib-olla Euroopa Kohtu otsus paradoksaalselt tuletab meile meelde, et me peame selle teemaga edasi tegelema, me ei tohiks äh, rahva soovi äh, ignoreerida, siis meil oleks vaja põhjalikemat äh, analüüsi humanitaarabi kohta, äh, rahuprotsessile tuleb rohkem tähelepanu pöörata, ÜRO äh, tegevus on taganud äh, kons-, konstruktiivse ja, ja erapooletu lähenemise, millest ka meie peaksime lähtuma. me peame ka samas äh, kandma hoolt selle eest, et selle negatiivne, et sellel ei oleks negatiivset maju, mis kanduks muudele äh, teemavaldkondadele mi país todo lo que tenga que ver con el Sahara Occidental. nagu te teate, äh, minu riigi jaoks on Lääne-Sahara väga äh, delikaatne teema. meil on endiselt äh, sidemed, halduslikud sidemed selle piirkonnaga ja ja kui tulemas on koht, Kohtu otsus, äh, mille tulemus võib-olla ei ole meile kõigile meeltmööda, äh, aga läbirääkimised on siiski jõudnud üsna kaugele. Ähm, inimesed räägivad nii üht kui teist ebaõiglasest äh, lähenemisest ja nii edasi, aga, aga kohus on see, kes otsustab. me tahame jah, et meil oleks meie partneritega tähtsa, head sidemed, kui tegemist on, eriti kui tegemist on strateegiliselt tähtsate partneritega. aga kui me vaatame äh, riike nagu Türgi ja Maroko, siis äh, me ei äh, saa lihtsalt kõike lubada. ka Maroko peab austama inimõigusi. pärast kolme aastat trellide taga on mõned läinud mõned kinnipeetavad äh, nüüd väljastreiki alustanud. rahvusvahelisest õigusest tuleb kinni pidada ja ÜRO on ka selle kohta oma avaldusi teinud Lääne-Sahara küsimus sealhulgas. miks nõukogu teeb ettepaneku seda ressurssi kasutada, miks see apellatsioon? miks nii kiiresti tegutseda? mida teeb Euroopa Liit selleks, et tagada, et see piirkond dekoloniseerituks? Eh, suur tänu. mina räägin rootsi keeles, nii et pange palun kõrvaklapid pähe ja ma istun siin mind tegelikult see kohtuotsus üllatanud lõppude lõpuks äh, on see tõlgendus üsna sarnane sellega, äh, mida on esindanud ka Rootsi valitsus, ükskõik kas vasakpoolsed või parempoolsed. Maroko on okupeerinud Lääne-Sahara territooriumi talle ning see tähendab, et Maroko ei tohi ka müüa Lääne-Sahara päritolu tooteid ning see otsus ei olnud sugugi üllatav mul oli väga hea meel eh, selle üle, sest lõppude lõpuks nimetatakse asju õigete nimedega küsimus ei ole ju meie koostöös Marokoga, vaid selles, et kui me räägime Marokost, siis me peame rääkima ka Lääne-Saharast, see on okupeeritud territoorium, eh, nii see on ja seda tuleb nii ka nimetada ning rahvusvahelise õiguse kohaselt ei ole Marokol õigust Lääne-Sahara asju määrata kõik riigid on nüüd aga öelnud, et selle kohtuotsusega ei saa nõus olla. mina räägin Rootsi nimel. meil oli omal ajal teistsugune arusaam asjast, näiteks mis puudutab kalandusleppeid ning ka muid lepinguid. Rootsi oli nõus apellatsioonimenetlusega, kuid äh, mitte selle tõlgendusega, vaid põhjendusega, et võib olla kasulik viia see kõik kõrgemale tasandile ja lasta analüüsida. kuid nüüd Rootsi poolelt eh, ning eh, ka rahva ja parlamendi eh, nimel võib öelda, et me loodame, et kõrgem instants jõuab nüüd samale otsusele rahvusvaheline õigus on rahvusvaheline õigus ning te olete siin samuti öelnud, et valitsused ei peaks käituma nagu hellitatud lapsed meie peame aga kaitsma oma väärtusi. E, need aga minu küsimus teile. E, kohtu otsuse tunnustamine siiamaani nõukogu e, ei ole ju taotlenud erandit selle otsuse suhtes. seega tekib küsimus, kuidas seda rakendada. milline on siis olukord, tooted Lääne-Saharast, kas need nüüd jõuavad Euroopa Liitu? see ei oleks ju õige. ja veel üks küsimus. see, mis oli, mis ilmus Maroko ajakirjanduses. proua Mogherini rääkis koostööst Maroko ja Euroopa Liidu vahel selle kohtuotsuse arutamisel. küsimus on ju selles, et okupeerivaid jõudusid me ei saa seadustada, samas me peame tegema Marokoga koostööd no, juhataja katkestab. kas te võiksite lõpetada? jah, ma tahaksin lõpuni jõuda, aga mul on veel paar sõna öelda. vabandust, aga volinik ootab väljas, seetõttu ma pean piirama kõneaega. härra Howitt, teie olete järgmine, kas te saate ühe minutiga hakkama? jah, ma olen äh, Lõuna-Vahemere äh, piirkonna äh, töörühma esimees, nii et ma peaksin kaks minutit vähemalt rääkima. meil on vaja õiguskindlust kõigepealt, ütleksin ma seda. ja teiseks, me ei, me ei tohiks siin rääkida mitte ainult kohtust kui probleemist, me peame rääkima suhetest Marokoga, terrorismivastasest võitlusest koos Marokoga, demokraatia inimõiguste arendamisest Marokoga, praegu on väga kitsarinnalised olnud need arutelud ja äh, ma toetan neid, kes tegelevad selle kohtuküsimusega, aga meie parlamendina peaksime märkimisväärselt laiemalt mõtlema selle üle, milliseid suhteid me Marokoga soovime. ja minu arvates oleks üsnagi asjakohane, kui kõrge esindaja ning komisjon ütleksid, et nad äh, esitavad apellatsiooni, äh, kuid mõistame, et kui Maroko valitsus leiab, et nende enda kohus on poliitiliselt kallutatud, siis me peame oma õigusriigi põhimõttest lähtuma. ja me, meie peame igal juhul austama oma õigusriigi põhimõtet, nagu igasuguses konflikti olukorras peaksime rääkima sellest, mida me saame teha, et aidata, mitte hakkama sümbooli valima. ja ma arvan, et ei, härra Vestko et ega ka härra Kohler, kui härra, ega härra Kohler ei rääkinud sellest, mida me teeme konfliktide lahendamise kontekstis, paari sõnaga oleks huvitav ka sellest kuulda. Ban Ki-moon äh, esitas oma omanduse ja öö, äh, meie ei peaks ÜRO avaldustele vastu astuma, me peaksime ÜRO seisukohti toetama ja mina saan aru, härra ma-, ma-, Panseri, et äh, tegelikult Maro-, marokolased on valmis äh, võtma vastu Euroopa Liidu delegatsiooni ning meie peaksime sellest lähtuma, nii palju kui ma aru saan, Araabia liiga äh, tippkohtumine Marokos jäeti ka ära, me peaksime seda kommenteerima ning toetama Äh, selle probleemi lahendamist, me tahaksime, et Maroko oleks üks osa Araabia maailma põhistest lahendustest ning äh, meie üldine lähenemine peaks olema laia, laiemapõhjalisem. suur tänu, nüüd äh, me peame peatselt lõpetama selle arutelu, niisiis kõneaeg on üks minut suur tänu, esimees, suur tänu selle info eest, mida me saime härradelt Westcottilt ning Köölerilt. minu esimene kommentaar härra proua Mogherini visiit oli, oli iseenesest hea, see aitas olukorrast selgemat pilti luua ning see aitas suhete paranemisele ning sujuvamaks muutmisele kaasa Maroko on Euroopa Liidu ning liikmesriikide tähtis koostööpartner. meil on äh, äh, tihedad partnerlussuhted, äh, see on sõbralik riik, strateegiline tähtsus on eriti oluline terrorismivastases võitluses, julgeoleku kontekstis, majanduse kontekstis ja sealhulgas kala, kalanduse valdkonnas. Marokol on rahvusvahelisest õigusest tingitud teatavad kohustused, aga me peame omalt poolt siiski toonitama meie suhete tähtsust. suhted ei pruugi alati olla positiivsed. Äh, tõsi, kuid sellest hoolimata hoolimata takistustest meie teel peaksime me omalt poolt töötama positiivse tulemi suunas ja positiivsete suhete suunas, nii nagu härrad Westcott ja Köhlergi vihjasid. daamid ja härrad, nagu ma kuulutasin juba, me ei saa rohkem enam sõnavõtte ära kuulata, sõnasoovijate poolt saab sõna veel ainult kolleeg Kurek Maroko jest krajem relatywnie biorąc w Afryce. suur tänu, härra esimees. Maroko on üks stabiilsemaid riike Aafrikas tegemist on äh, meie pikaajalise partneriga, kellega on meil suhteid olnud juba aastakümneid, tegemist on ka riigiga, kes äh, on läbi viidud vägagi teretulnud reforme, see riik on äh, läbi teinud suure sotsiaalse muutuse, ühiskondliku muutuse, naiste olukord on muutunud kardinaalselt, valitsus on liikunud positiivses suunas, selle eest peaksime me neid kiitma ning me, see praegu tekkinud kriis seab meie poliitilise tegevuse ohtu, see on meile proovikiviks, me peame vaatama, kas me suudame jõuda sellistele seisukohtadeni, mis austavad ka meie partnereid ja partnerite seisukohti või ei, või oleme selleks suutelised. Lääne-Sahara Äh, olukord on olnud aastaid juba teada ja Euroopa Ühendus, äh, Euroopa Liit seejärel on teinud äh, Marokoga koostööd. me oleme teadlikud olnud juba koostöö algusest saadik, milline on Maroko seisukoht Lääne-Sahara küsimuses. arvamused selle kriisi suhtes võivad olla erinevad, kuid kahtlust ei ole selles, et Maroko on kõige stabiilsem riik Põhja-Aafrikas see on, äh, Navaroko on terrorismivastase võitluse tähtis partner meile, nende poliitiline tegevus on olnud konstruktiivne ka rändeküsimuses ning äh, meil on ka positiivsed sidemed äh, Maroko sisserändajatega siin Euroopas, meie peame siis omalt poolt tegema konstruktiivset tööd selle nimel, et kriisist välja tulla, aitäh! suur tänu! I m sorry ma vabandan, et äh, ma viimasel hetkel sisse astusin, mul oli üks teine väga tähtis koht, tahtsin siiski selles arutelus osaleda. Äh, ja mul on ainult üks kommentaar. meie peaksime austama Euroopa Kohtu otsust. Euroopa Kohus on meie kohus ning tema arvamust tuleb austada. komisjongi peaks seda tegema. ning äh, ma olen üllatunud, kuidas komisjon siis nii kiiresti kuulutas, et nemad seavad selle kohtuotsuse küsimärgi alla. ma, Maroko on meie jaoks oluline, meie jaoks on inimõiguste küsimus aga samuti oluline, vähemalt sama oluline ja Lääne-Sahara on üks suurepärane näide sellest, kuidas põhilisi inimõigusi rikutakse. aitäh! Grazie, president. Questa questione eh, fa... suur tänu. siin räägitakse selgelt sellest, ja seda märgivad ka Maroko vaatlejad ja missugune on tegelikult Euroopa kohtu roll. Euroopa institutsioonid ja ka meie parlament siin äh, me oleme talle tegelikult andnud ju paralleelparlamendi rolli. meil on Euroopa õigus, Euroopa õigus areneb, kuid mitte Euroopa kohtuotsuste kaudu meil ei ole vaja siin äh, segada seda äh, meie välispoliitikaga, meie välispoliitika peab lähtuma Euroopa Kohtu otsustest, see on selge ning on väga piinlik, äh, kui me oleme kirjutanud alla lepinguid suveräänsete riikidega, minnes vastuollu oluliste põhimõtetega. me peame silmas pidama Maroko opositsiooni rahvusvahelisel ulatuses ning see, mida proua Mogherini on teinud, see, kõik need üleskutsed, need on lihtsalt hiljaks jäänud. me oleme maha jäänud, me peame tunnistama, et me oleme teinud vigu, me peame vabandama Maroko valitsuse ees nende äh, äparduste eest, mis meil, mis me oleme teinud rahvusvahelisel tasandil. meil ei ole nii väga palju sõpru Vahemere piirkonnas ning me peaksime vähemalt sellest sõbrast kinni hoidma, aitäh! Merci, monsieur le président. Je voudrais pas... suur tänu, härra esimees, ma ei tahaks, rahvusvaheline õigus ei tööta Maroko vastu selles Sahara küsimuses, minu arvates mitte. on mitmeid rahvusvahelisi kokkuleppeid olnud ajaloo jooksul, mis näitavad, et Marokos, Marokol on äh, tugevad juriidilised argumendid äh, oma äh, suveräänsuse kinnitamiseks Sahara provintsi kontekstis. ÜRO neljas dekoloniseerimise komisjon, võtame siin, tegemist on väga keerulise protsessiga ja Maroko on ajaloo jooksul suutnud mitmeid äh, kordi tõendada, et tegemist on äh, taasühinemise ja mitte okupeerimisega. ja teine asi, Maroko on meie jaoks tähtis partner, äh, stabiilne partner, partner, kes on näidanud, et nad on valmis demokraatia teel käima, õigusriiki edasi arendama, võitlema terrorismi vastu koos meiega ja meil on vaja selliseid partnereid Euroopa Liidu perifeerias see kohtuotsus saadab väga ohtliku sõnumi, kuivõrd see näitab, et Euroopa Liit äh, on poliitilises tegevuses äh, nüüd ehk Euroopa Kohtuga asendatud ning rahvusvahelised lepingud võivad sea-, sattuda küsimärgi alla kohe, äh, kui langetatakse kohtuotsus. ma mõistan Maroko reaktsiooni, see võib-olla tundub esialgu brutaalne, kuid Maroko on võtnud seda solvanguna ja ma tervitan proua Mogherini pingutusi olukorra parandamise nimel ning kutsuksin kõiki kolleege üles andma endast kõik selleks, et parandada Euroopa Liidu ja Maroko suhteid ja seda teha kiiresti, aitäh! suur tänu, härra esimees, kõigepealt omalt poolt ütleksin, et mind äh, šokeeris äh, see hiljutine areng, Ban Ki-moon, äh, kes pärast tõsist viga, mille ta toime pani minu arvates, kohtus Maroko välisasjade ministriga, et öelda, et nad, et ta tunneb endiselt tõsist muret, sellepärast et et Maroko reaktsioon oli nii jõuline ja täiesti vastuvõetamatu on see, et sellises kontekstis äh, äh, kasutatakse sõna okupatsioon ning et äh, ÜRO peasekretär seda teeb. ja ma tahaksin küsida härra Vestkoosist, et mida Euroopa välisteenistus kavatseb nüüd edasi võtta selleks, et partnerlussuhteid ede-, edendada Marokoga edasi. ma tervitan proua Mogherini visiiti ning seda sammu. aitäh! Euh. härra Pärnio, äh, suur tänu, esimees, ma teen kiiresti, äh, mul on äh, neli märkust, millest ma tahaksin teiega rääkida. kõigepealt, me teame ju julgepoliitik, julgeolekupoliitikas on Marokol väga tähtsal kohal, meie Prantsusmaal kui me võtame kolmeteistkümnenda novembri sündmusi arvesse, tajume seda üsna eriti selgelt diplomaatilised suhted äh, äh, mõjutavad äh, ka Euroopa Liidu turvalisust ning ma tahaksin küsida teilt seda, et milliseid meetmeid te kavatsete võtta selleks, et kanda hoolt selle eest, et see suhete külmutamine seab ohtu meie julgeoleku valdkonnas tehtava koostöö ning terrori-, ühise terrorismivastase võist-, võitluse. ja teiseks, härra Köhler, mina arvan, et pall on äh, siin Euroopa Liidu Nõukogu väljaku poolel äh, ja on teatavaid puudujääke olnud äh, põllumajanduslepingus, põllumajanduskokkuleppe valdkonnas ning millised, millised on teie ettepanekud selle ees selleks, et kanda hoolt, et põllumajanduslepingud kohaliku äh, rahvastiku huve teeniksid. teine teema, koostöö rändeküsimustes. samuti väga tähtis koostöövaldkond, äh, kui me vaatame, mida Maroko on teinud viimastel aastatel. Maroko on äh, pakkunud varjupaika ning on võimaldanud koostööd rände küsimustes, mis on praeguses maailmas väga oluline. milline on teie ettepanek selle rändekoostöö kontekstis ja siis lõpetuseks Lääne-Sahara konflikt, kas välisteenistus aitab kaasa äh, selle eesmärgi saavutamisele äh, Maroko ettepanekul. ÜRO on äh, rääkinud juba aastaid usaldusväärsest lahendusest ehk siis äh, Lääne-Sahara autonoomsusest. Äh, Maroko toetusel, kas äh, me saaksime kiirendada seda protsessi, et sellest diplomaatilisest tupikseisust välja tulla? suur tänu, kuna keegi ei suutnud minutilisest kõneajast kinni pidada, siis lõpetuseks tuleb mul öelda, et nüüd ma pean arutelu katkestama. kes sõna ei saanud, peavad asja klaarima siis eelkõnelejatega. sõna saab kolleeg härra Vestkott. Thank you very much, Chairman, and thank you suur tänu, äh, esimees, aitäh ka kõikidele kolleegidele, kes äh, kommenteerisid äh, meie sõnavõtte ning et esitasid küsimusi. mul on viis märkust, vastates küsimustele ko-, neid kokku koondades. kõigepealt, nii nagu paljud teistki, kinnitaksin ka mina, et tegemist on selle piirkonna ühe tihedama koostööpartkonnaga ning on tähtsaid küsimusi, mille üle me peame läbirääkimisi pidama ning mille vallas me peame tegema koostööd. terrorism on üks sellistest küsimustest, meil on olnud tihe terrorismivastase võitluse alane koostöö, ränne on teine tähtis koostöövaldkond, meil on olnud tihe koostöö ja jällegi tegemist on tähtsa küsimusega meie päevakorras ning me tahaksime loomulikult täieõiguslikke partnerlussuhteid rändeküsimustes Marokoga jätkata. ja kuivõrd need suhted on olulised mõlemale osapoolele, siis on väga tähtis ka see, et mõlemad osapooled äh, näevad äh, seda praegust probleemi õiges kontekstis. ja mitmed teist tõstatasid täna Lääne-Sahara küsimuse, mida puudutas ka kohtuasi. Euroopa Liidul on aastaid olnud Lääne-Sahara küsimuses väga selge seisukoht. see seisukoht on, et Euroopa Liit toetab ÜRO pingutusi jõuda õiglase, kestva ning vastastikku vastuvõetava poliitilise lahenduseni, mis võimaldab Lääne-Sahara inimestele enesemääratluse ning sõlmib kokkuleppe lähtuvalt ÜRO harta põhimõtetest. sellist poliitilist seisukohta toetame ka tulevikus ja nagu proua Gabriel ütles, me püüame konstruktiivselt töötada selle nimel, et jõuda selles kontekstis lahenduseni, kuid äh, seda ÜRO juhtimisel. nagu Prantsuse kolleeg just ütles, tegemist on keerulise teemavaldkonnaga, ma ei tahaks seda liigselt lihtsustada teie ees, kuid äh, me teeme tihedat koostööd ÜRO-ga, mina pean ÜRO-ga sidemeid oma tasemel äh, asepeasekretäriga ning äh, tema alluvatega. meie sidemed on äh, lakkamatud. siis õiguslik menetlus. me saame aru, et nõukogu õigustalitus on nõudnud kiirendatud menetlust ja seda sellepärast, et õigusküsimused on niivõrd olulised ning nende lahendus peab olema võimalikult kiire. see puudutab loomulikult ka meie suhteid Marokoga. ma toonitaksin omalt poolt, et kohtuotsus on äh, siiski piiratud ulatusega Need, kes on kohtuotsusega tutvunud, äh, on seda ka toonitanud. Äh, mina ei ole jurist ning ma ei tahaks asju hakata liigselt lihtsustama omalt poolt, äh, aga põhimõtteliselt kohus ütles, nii nagu siin on ka viidatud, et me peame kandma hoolt selle eest, et meie kokkulepped tooksid kasu ka rahvale nendes piirkondades, nendes valdkondades, mida lepinguga hõlmatakse. me peame arvesse võtma rahva huvisid niisiis. me ei peaks äh, kohtuotsuse ulatust äh, äh, liialdama, aga mitmeid tähtsaid küsimusi Euroopa Liidu jaoks ning nõukogu jaoks see tõstatab siiski, et kes saab näiteks nõukogu kohtu ette tuua ning milline on Euroopa Liidu rahvusvaheliste kokkulepete õiguslik staatus. Needki küsimused tuleb lahendada mitte ainult sellel konkreet-, selles konkreetses kontekstis, vaid ka üldisemalt kuid äh, selle jätaksin juristide pärusmaaks. Äh, ning neljandaks, Maroko ei ole äh, nii-öelda otsene ainus osapool selles Äh, kontekstis. Äh, meil on olnud tihe koostöö Marokoga äh, ja dialoog, nemad peavad saama aru, mis toimub, mis selles kohtu kontekstis toimub, mis kohtuasjaga toimub, sellepärast et see mõjutab neid väga tõsiselt ning hea partnerina tahaksime me dialoogi sel teemal jätkama, jätkata, et nad saaksid aru, mis toimub ning mis võivad olla selle kohtuotsuse tagajärjed ning äh, selles kontekstis, äh, mida, kui me räägime sellest, et mida kohtuotsus, äh, mida kohus otsustab edasikaebuse küsimuses, siis see jääb kohtu otsustada ning ma äh, viitaksin oma varasematele kommenta-, kommentaaridele kohtuotsuse ulatuse osas, pidage meeles seda, et, pidades meeles seda, et tegemist on õigusriigi põhimõttel, põhimõttest lähtuva alaga ning loomulikult me austame kohtuotsust, kohus peab seda selgitama, aga aga meie austame loomulikult kohtuotsust ning äh, kuidas jätkub meie koostöö Marokoga, kõigepealt vaatame, äh, kuidas me saaksime tagasi varasema koostöö kuidas me saaksime varasema koostöö taastada ja eeldades, et äh, meil ei ole mingisuguseid takistusi täielikule koostöö, tahaksime me koostööd isegi laiendada, süvendada, nagu äh, Michael Köhler ka viitas, me tahaksime Marokoga teha äh, koostööd erinevate probleemide lahendamisel, me tahaksime jätkata ka läbirääkimisi, vaadata üle mobiilsuse kokkuleppe, aga meil on vaja mõlemapoolsed valmisolekud, Maroko partnerid peavad meile andma märku sellest, et nemad on valmis äh, ning äh, et neil on olemas ka vastav tahe seda koostööd äh, süvendada. kolleeg Vestkott vastas väga põhjalikult, nii et minu poolt ainult üks kommentaar. ma arvan, et teiegi oma sõnavõttudes rõhutasite, kui oluline on partner Maroko vahel ja kui me räägime oma, äh, oma vahend, rahaliste vahendite kasutamisest, siis tegemist ei ole äh, arenguabiga, me kasutame oma äh, vahendeid selleks, et ühiseid majandushuvisid edendada ning härra Barnio küsis ka rändeküsimuste kohta, see on suurepärane näide sellest, selleks aastaks ette nähtud programmide portfellis on meil toetusprogramm rände Maroko rändepoliitikale kolmkümmend viis miljonit eurot, meil on tihe koostöö ka julgeoleku valdkonnas, see koostöö toob kasu meile, meile mõlemale, mõlemale osapoolele ja meie koostöö peab aga loomulikult lähtuma meie õiguslikest põhimõtetest ja meie väärtustest. Nick just ütles, et me teeme seda ning et see on meie jaoks tähtis, kuid toonitaksin meie poolt veel kord üle, et me tahaksime Euroopa äh, rahastamisvahendeid äh, või koostöövahendeid kasutada äh, elemendina, osana läbirääkimistest. meie tahame koostööd taas jalule saada ning ka tugevatele alustaladele, sest et ka meie oleme huvitatud sellest. meil on tõsised huvid mängus ning ma arvan, et mõlema osapoole huvides on see, et koostöö saaks taastatud võimalikult kiiresti. aitäh!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 kõnetiides õppima kohtadele, asume järgmise päevakorrapunkti juurde. meiega on tulnud kohtuma Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsioonivolinik ning me hakkame rääkima teadusdiplomaatiast. miks? ma usun, et diplomaatia hõlmab ja peaks hõlmama palju rohkemat kui klassikaline arusaam sellest ning äh, Euroopa Liidu huvides on kaitsta äh, ka selles valdkonnas meie huve edendada meie huve liikuda edasi sisuliselt, sõlmida ka ärilisi suhteid ning me teame, et näiteks ameeriklased on selles valdkonnas äärmiselt edukad. Nad saavutavad väga palju läbi oma saatkondade Euroopas ning äh, sakslasena ma alati imetlen neid ning ma usun, et meiegi peaksime siin olema aktiivsemad äh, see on kahtlemata ka osa kultuuridiplomaatiast. välismaine kultuuripoliitika võib, kultuuripoliitika üldse võib teha väga palju riigi huvide toetamiseks ja edendamiseks diplomaatia ei peaks olema väga kitsalt piiritletud ning meilgi tuleks siin oma vaatenurka laiendada. volinik ma annaksin nüüd sõna teile, mul on väga hea meel, et leidsite tee meie juurde. Thank you very much uh,. Uh... suur tänu, esimees. suur tänu, Elmar Brok, mind siia kutsumast. kui ma ei eksi, siis olen üks esimesi teaduse innovatsiooni volinikke, kes siin selle komisjoni ees kõneleb ja uh, ma olen tõesti tohutult tänulik teie küllakutse eest, sest et ähm, kui mina alustasin oma tööd, siis mõtlesime parlamendiga, et mis võiksid olla eesmärgid, teaduse ja innovatsiooni eesmärgid minu ametiajaks ning äh, jõudsime kolme ideeni, kolme põhitemaatikana avatud innovatsioon, avatud teadus ja avatus maailmale ning avatus maailmale ongi üks meie strateegia põhisambaid teadustöös ja innovatsioonis. tahaksingi täna rääkida just neist ideedest, mida me välja arendame, mida me kavatseme teha, mis puudutab seda sammast, mida mina nimetan siis avatuseks maailmale, aga põhimõtteliselt on tegemist teadusdiplomaatiaga tänapäeva Euroopas on meil väga eripärane olukord, mitmekesisus, selline äh, olukord, mis paneb meid maailmas juhtrolli, sest meil on olemas kõik komponendid selleks, et olla parimad, et olla parimad ähm, äh, alusuuringutes, mis siis annab meile ka võimaluse olla parimad innovatsioonis. miks teadusdiplomaatia ei ole tegelikult midagi uut Euroopa Liidu kontekstis? Ehm, see tõesti ei ole midagi uut, aga selle potentsiaali ei ole eh, täielikult ära kasutatud. ning eh, üks eh, ühendus, mis on seda teemat väga põhjalikult uurinud, on Royal Society. Nemad on öelnud, et teadusdiplomaatia on endiselt muutuv kontseptsioon. see on kontseptsioon, mis, mida arendatakse edasi. ning mina tahaksin täna teile rääkida sellest, millised on minu arusaamad teadusdiplomaatiast kaks asja on minu jaoks selge. esiteks, ülemaailmsed äh, väljakutsed vajavad ülemaailmse lahendusi ning teiseks, tänapäeval jälle mitte ükski riik, äh, teadlane äh, ei ole võimeline üksi lahendama neid raskusi. illustreeriksin seda ühe näitega, kui vaadata tagasi aastasse tuhat üheksasada üksteist, kui tuli välja esimene art-, teadusartikkel, kus äh, arendati välja gravitatsioonilainete idee, siis sellel oli üks autor, Albert Einstein ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal see teadusartikkel, mis äh, tõestab, et see teooria tõepoolest kehtib, sellel on tuhat autorit erinevatest riikidest ja ma arvan, et see näitab väga olulist erinevust selles, kuidas teadust tehti sada aastat tagasi ja kuidas tänapäeval. niisiis, kuidas tulla toime teadusdiplomaatia väljakutsega? me peaksime seda tegema kolmest erinevast äh, vaatenurgast või äh, valdkonnast. esimene neist on minu jaoks see, et kuidas saaksime ehitada sildu ja parandada rahvusvahelisi äh, sidemeid. Royal Society nimetab äh, seda teaduseks diplomaatia eest. teine küsimus on, kuidas tulla toime nende globaalsete väljakutsetega, äh, millele just viitasin, läbi teadusnõuannete, põhimõtteliselt siis teadusdiplomaatia sees. ja kolmandaks siis äh, üleilmastumisega tegelemine edasi arendatud globaalse teaduse ja innovatsiooni koostööga ehk siis diplomaatia teaduse heaks. tooksin välja, millised samme oleme astunud äh, selle esinemise lähenemise äh, suunas, ehk siis äh, sildade ehitamine ja teaduse ja diplomaatia vahel. üks esimesi väga olulisi kokkuleppeid, mille allkirjastasin oma ametisse asudes, oli koostöölepe Horisont kaks tuhat kakskümmend raames see oli tõesti erakordne, väga oluline lepe. ma nägin kõiki neid teadlasi Ukrainas, kes on niivõrd andekad, kes on tohutult huvitatud selles programmis osalemisest, kes küsisid meilt selle programmi kohta, ütlesid nii palju head selle kohta. tihtipeale ma seda Euroopas ei kuule, räägitakse Horisont kaks tuhat kahekümnest kui millestki põhimõtteliselt heast ja tegemist on suure programmiga, aga kui minna sellisesse riiki nagu Ukraina, siis eh, seal on tõesti tunda, et nad räägivad sellest, mis on nende jaoks oluline. ja ja olulisem kui raha on nende jaoks võrgustik, mille oleme loonud. ja siis läksime tegelikult veelgi kaugemale ja me suutsime äh, siis sõlmida lepingut ka Tuneesiaga, see oli äärmiselt oluline samm, see oli märk sellest, et äh, me suudame tõepoolest luua ühenduse riigiga, mis äh, vajab hädasti seda abikätt, mida pakub meie programm aga lisaks neile kahele leppele, mis olid väga olulised verstapostid eelmisel aastal, oli minu meelest äh, üks olulisemaid käeulatusi, millest üle olin väga uhke, oli see, et äh, külastasime esimest äh, osakeste kiirendite Lähis-Idast. teate, et meil on Euroopas CERN, aga Ammanis, Jordanis on samuti üks osakeste kiirendi. ning kui ma seda külastasin, siis oli see minu meelest tõesti maagiline, sest et ma istusin seal koosolekul koos äh, teadlastega Iisraelist, Palestiinast, Iraanist ja seal oli ka noor äh, noormees Pakistanist, kes töötas oma doktoritöö kallal meie olime kõige selle vaatlejad ning ühed olulised koostööpartnerid, mis puudutab seda osakeste kiirendit Lähis-Idas. peagi reisime Iraani koos kõrge esindajaga, kus loodame jõuda uuele tasemele oma dialoogis, mis puudutab teadust ja vajalike instrumentide loomist ja lõpetuseks veel, mis puudutab seda sildade ehitamist, siis üks projekt, mis on osa meie tulevikust, mis puudutab Vahemere piirkonda, nimelt Prima. see on siis teadusprojekt, mille loome koos Vahemere maadega ja siis, siis puudutab toitu ja joogivett. kuidas me saame tulla kokku kõigi Vahemere riikidega ja viia läbi rohkem teadustööd Ähm, toiduainetööstuse ja äh, joogivee vallas ning seda ühendada tänapäeva digimaailmaga. see on kõik väga oluline selleks, et äh, luua tulevikuks äh, ka tingimused, et jõuda uuele koostöötasemele nende riikidega. meie strateegia teine sammas seisneb selles, kuidas tulla toime globaalsete väljakutsetega seeläbi, et kasutame head teadusnõuannet. esimese aasta jooksul me otsustasime, et me peame jõudma uuele tasemele, mis puudutab teadusnõud. Euroopas ja antud juhul siis Euroopa Komisjonis. me lõime vastava teadusnõu mehhanismi põhimõte, see tähendab see, et see seitse parimat äh, teadlast üle kogu maailma, äh, neil on siis võimalik meid äh, nõustada, meid poliitikuid poliitilistes otsustes. kui komisjon peab langetama otsuse, siis meil on vaja teha seda tõenditepõhiselt ja meil on seitse parimate hulgast, äh, lihtsalt näitena üks neist on pra-, praegune mitte, aga varem oli siis äh, äh, CERN-i peadirektor härra Verhoien, siis ka Prantsusmaalt suurepärane matemaatik Cedric Villeni ja ma võiksin tuua neid näiteid veel mitmeid. Need inimesed pühendavad aega sellele, et anda meile kõige paremat teaduspõhiseid nõuandeid meie poliitiliste otsuste langetamisel. ja see oli tõesti väga olulise tähtsusega, mis puudutab poliitika arenguid tulevikus. meil oli esimesel aastal väga äh, raske olukord, ebola kriis, paljud inimesed ütlesid meile, et Euroopa Komisjon ei suuda piisavalt kiiresti reageerida selles kriisiolukorras, kuigi see oleks väga oluline. aga kahe kuu jooksul suutsime me koguda umbes kakssada miljonit eurot äh, avalikku erarahastust. ilmselt äh, keegi ei teagi eriti, mis sai sellest kahesajast miljonist, las ma ütlen teile, üks vaktsiinidest, mis välja arendati Ebola vastu see suudeti välja arendada tänu maksumaksjate erasektori rahastusele. see on siis äh, nüüd teises kliinilises faasis äh, selle väljaarendamine. ja tihtipeale juhtubki nii, et äh, tegelikult on tulemused olemas, aga me ei teavita avalikkust neist pidevalt arvan, et siin on veel palju ära teha, et tuua välja, et meie oleme väga oluline osa on olnud äh, sellest äh, tööst, mis puudutab ebolat. siis on meil ka väga tihe koostöö IPCC-ga, valitsustevahelise kliimamuutuste paneeliga ja äh, jällegi meie teadustöö innovatsiooni peadirektor on see, kellel on need andmed, mida edastada IPCC-le. meil on olemas võime et kui poliitikud peavad läbirääkimisi ja kasutavad neid arve, mis on neile andnud IPCC, siis paljud neist on tulnud just Euroopa Liidust ning äh, mis puudutab seda enneolematut äh, rändekriisi, siis me oleme ka ähm, loonud sellise algatuse nagu Science for Refugees, tahaksin ka seda tutvustada. mõte oli siis selles, et luua kontaktid äh, teadusasutuste ja siis vastava kvalifikatsiooniga põgenike vahel Äh, alustuseks oli, oli meil siis sada teadusasutust, mis olid huvitatud selles, nüüdseks on neid juba kakssada kakskümmend neli teadusasutust, kes äh, siis on äh, kelle, kellel on pakkuda tööd põgenikele nelikümmend kaks põgenikust teadlast on registreerunud selle programmiga veebis. nii et see on selline võimalus, et tuua kokku inimesed kellel on, kes on andekad, aga on samas meeleheitlikus olukorras ja teadusasutused, kelle on võimalik neile tööd anda. ja siis lõpetuseks meie programmi kolmandast äh, alussambast diplomaatia teaduse heaks. kui Euroopast väljaspool viiakse läbi üha rohkem teadus- ja arendustööd, siis äh, on ka Euroopa Liidul vaja juurdepääsu sellele teadmisele. me näeme, et see on üks väga oluline aspekt, et tuua kokku teadmist ja teadustöö tulemusi kõikjalt üle maailma. FP või seitsmendas äh, raamprogrammis oli meil siis sada seitsekümmend äh, äh, riiki, mis osalesid sellistes koostööprojektides, tulemuseks oli see üle viie tuhande rahvusvahelise sellise koostööprogrammi koostöö on äärmiselt oluline, sest et ähm, tänapäeval on teaduse juures, nagu juba mainisin, see huvitav äh, oma, äh, eripära, et äh, üks inimene, üks riik, üks teadusasutus ei saa midagi ära teha, vaid tuleb teha koostööd ja sellepärast me sõlmisime Hiinaga koostööprojekti, mis siis tähendab, et Hiina panustab omalt viiskümmend miljonit aastas ja meie laiendasime Horisont kaks tuhat kakskümmend projekti, et siis kutsuda siia Hiina teadlasi ja omalt poolt saada ka teadlasi Hiinasse. ning me oleme ka Mehhiko, Lõuna-Korea, Jaapani ja teatud Brasiilia äh, regioonidega selliseid kokkuleppeid sõlminud. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli siis panus äh, või siis summa kõigist neist panustas kuusteist miljonit eurot see on siis mõeldud just sellele, et arendada edasi seda rahvusvahelise teadustegevuse sammast. nagu paljud teist teavad, siis viimastel nädalatel oleme me väga palju rääkinud Euroopa teaduspiirkonnast. Äh, ma arvan, et me peaksime nüüd vaatama kaugemale ja rääkima maailma teaduspiirkonnast juunis kaks tuhat viisteist seega võeti eesmärgiks, et siis saavutada Euroopa äh, Liidu CELAC-i riikidega ühine teaduspiirkond. me näeme, kuidas me püüame siis äh, ida ja läänd kokku tuua, luua selline ühine teaduspiirkond, mille sees teadlased saavad liikuda üle kogu maailma. see on väga oluline minu meelest, et saada paremaid teadustulemusi. vahel küsitakse, et kas me ei ole mures, kui me anname oma teadmisi edasi teistele aga mina ütlen, et tänapäeval ei ole võimalik teadustööd teha, kui ei looda sellist võrgustikku, kui teadmist ei vahetata on oluline omavahel teadmisi, ideid vahetada. Äh, nii et jah, teadmisi on vaja vahetada, ideid on muidugi vaja kaitsta, need on natuke teine asi. ja lõpetuseks tahangi öelda, et teadusdiplomaatia on minu meelest väga inspireeriv osa Euroopa ajaloost, CERN-i konventsiooni ratifitseeriti tuhande üheksasaja viiekümne, viiekümne neljandal aastal, kolm aastat enne Rooma lepinguid ja tahaksin lõpetada Sir Joseph Banksi sõnadega, see oli siis Briti loodusteadlane, kes äh, jäi ühendusse Benjamin Frankliniga isegi pärast seda, kui Franklin allkirjastas äh, iseseisvusdeklaratsiooni, millega ta sai Ühendkuningriigi äh, vaenlaseks. ta ütles niisiis, kahe rahva teadus võib olla rahus samal ajal, kui nende poliitikud on sõjas. niisiis, sellega lõpetaksin ja suur tänu, et andsite mulle täna võimaluse rääkida meie plaanidest, mis puudutab teadusdiplomaatiat. suur tänu, esimees! Eh, suur tänu, härra esimees, eh, ütleb härra Assis. Eh, lugupeetud volinik, kõigepealt soovin teid õnnitleda tehtud töö puhul ning mul on väga hea meel, et te võtate teadusdiplomaatiat niivõrd tõsiselt üldiselt on äh, kultuuridiplomaatia äh, ja äh, humaansete aspektide osas majandusinimeste poolt natuke skeptiline suhtumine. meie siiski leiame, et teadust ja kultuuri tuleb kohelda muude sektoritega võrdselt teadus on andnud suure panuse sellesse, et rahvad liiguksid üksteisele lähemale, kuid paraku me näeme ka väga suuri raskusi me näeme ka seda, et teadus on andnud oma panuse sõjatehnika arengusse, kuid teadusel on ka teine nägu, me peame kasutama teaduse võimalusi selleks, et riike ühendada sest me kõik oleme ühtse teadusruumi liikmed ning huvitav mõte seejuures on see, et Euroopa konkureerib küll maailma muude riikidega, kuid samas on vaja teha koostööd ning just koostöö avab uusi võimalusi. pean siinkohal silmas koostööd Ladina-Ameerika riikidega, ning äh, sarnast koostööd võiks kohaldada ka muude, muudes piirkondades. minu küsimus on sellele, kuidas suhtuvad asjasse liikmesriigid, kuidas suhtub sellesse nõukogu, äh, kuidas tunnustatakse teie teadusdiplomaatia alaseid edusamme? Euh, suur tänu, tahaksin tänada volinikuga omalt poolt tema ettekande selguse eest ning äh, tema hea tahte eest meie küsimustele vastata. Te rääkisite koostööst äh, Lähis-Idaga, Tuneesiaga, Hiinaga, riikidega, kes äh, on kes teaduslikult on, teaduse arengu seisukohast on pisut aeglasemalt kui meie, aga te ei räägi koostööst Ameerika Ühendriikidega, Venemaaga, Indiaga, kes nendes valdkondades on äh, väga tähtsal kohal, väga arenenud. milliseid äh, suhteid äh, te näete ette, et saavutada parem tasakaal tehnoloogia ning, ning teaduse valdkonnas, et meie enda huvid siin ohtu ei satuks. suur tänu, härra esimees, lugupeetud volinik, suur tänu teile teie ettekande eest eh, ning eh, valmiduse eest meie, teie arvamusi meiega jagada. mul on kaks küsimust eh, minu kolleegi Aljamari ettekann-, küsimus ning Vahemere küsimus eraldi äh, Erasmus Vahemere piirkonna jaoks, mis on selle tagamõte, siin ei ole küsimus rahastamises, vaid äh, tegemist on äh, poliitilise ettepanekuga, noored selles valdkonnas, selles piirkonnas ootavad seda suure huviga. ja teine küsimus Euroopa diplomaatia võtab arvesse teadusdiplomaatia vajadusi, kas teadus maailmalagal on ka omalt poolt usaldus, millist platvormi kasutatakse selleks, et teha koostööd Euroopa teadlastega, selleks, et me saaksime ühiselt kaitsta Euroopa Liidu huve. aitäh! Merci beaucoup, thank you very much. suur tänu. vastan alguses portugali keeles ning siis äh, vastan prantsuse keeles äh, hiljem. suur tänu siis äh, ka portugali keeles. aitäh teile teie kommentaaride eest ning aitäh, et tuletasite meile meelde neid asjaolusid teaduse kohta on oluline, nagu teie ütlesite, et meie oleme kõige kaugemale arenenud selles valdkonnas. Euroopa inimesed ei mõista, et seitsmest miljonist teadlasest kogu maailmas suurem osa äh, tegelikult äh, üle kahekümne kahe protsendi äh, paiknevad Euroopas ning kolmkümmend protsenti teadmistest tuleb just neilt. kõige tsiteeritumad artiklid, äh, allikad on pärit Euroopast ning teie teine küsimus puudutas äh, diplomaatilise teenistuse tegevust, selles valdkonnas on päris palju tööd ära teha, et erinevad äh, riigid ka kaasata Äh, arengu ning teavitamise poliitikasse äh, kui äh, diplomaatia ühesse osasse. seal on mitmeid takistusi ka Euroopas. teadusministrid peaksid diplomaatik-, diplomaatiaga rohkem tegelema ning aktiivsemalt osalema selles arutelus. mul on äh, õnn osaleda äh, kõrge esindaja Mogherini äh, kokku kutsutud koosolekutel ja liikmesriikide valitsused peaksid samamoodi käituma ning alati kutsuma osalema ka teadusministrit. seda sõnumit püüan edastada ka liikmesriikidele ning äh, välisasjade ning äh, teadusministrid peavad tegema koostööd ja nüüd prantsuse keeles äh, proua Haljamari, teie küsimus, mis puudutas Ameerika Ühendriike ning teisi maailma osasid, millega meil on koostöö Ameerika Ühendriikidega, on meil täiesti üüratu koostöö mm, erinevates valdkondades, nagu näiteks tervishoid, meil on väga põhjalik koostöö ka Äh, National Institute of Health'ga ehk siis Rahvatervise Instituudiga ning ka teiste teadusmaailma osadega Ameerika Ühendriikides, nii et äh, seal on siis tegemist äh, partnerite koostööga, võrdsetevaheliste koostööga Ameerika Ühendriikides on väga arenenud digitaalsektor ja inimesed ja meie Euroopa Liidus oleme äh, traditsioonilise äh, tööstuse valdkonnas jällegi äh, tugevad, nii et koostöö võimaldab sümbioosi, võimaldab väga huvitavaid võimalusi, näiteks neli null tehnoloogia valdkonnas või siis digitaalse ja füüsilise maailma ühendamise kontekstis Euroopa Liit on nii-öelda füüsilise tööstuse keskus, aga uue digitaaltööstuse valdkonnas me ei ole sugugi mitte maailma keskpunktiks. ja me peame tegema koostööd erinevate organitega Ameerika Ühendriikides ning äh, kui ma nüüd siin vaatan, siis äh, kõik riigid, mida kutsutakse mitteliitunuks, äh, siis Ameerika Ühendriigid on, on on oma osalus teadustöö arendamisse ja meie ja Ameerika Ühendriigid panustavad samuti teadusesse ja äh, Venemaa me oleme loomas kontakte, äh, et ma saaksin ka ise sõita Venemaale, et jätkata koostööd teadusvaldkonnas. Äh, see koostöö on alati olemas olnud, ja kui me vaatame varasemaid programme, seitsmendat raamprogrammi, äh, siis äh, vahendid on vähenenud ja ma arvan, et koostöö peab igal juhul äh, jätkuma ka Venemaa teadlastega. proua Gabriel, kes küsis Erasmuse kohta, nagu te teate, mina ise olen ka äh, E, e, Rasmuse toetuse osaliseks saanud, nii et ma olen selle kiindunud pooldaja ja kolleeg Navratšis e, toetab mind ka. see on kõige huvitavam, kõige suurem Euroopa projekt noorte jaoks ning kõik, mida ma saan teha selleks, et seda, seda projekti soodustada, kõik, kõike seda olen valmis ka tegema see on ja, ja edastan sõnum, sõnumi ka oma selle valdkonnast vastutavale kolleegile. ja siis ähm, teadlased, kas teadlastel on äh, võim? teadlased sageli ei, teadlastel on sageli äh, kommunikatsiooniraskusi ning äh, ja teadlastele, kui edastada teadlastele seda, et kui nad suudavad oma saavutusi lihtsates mõistetes edasi anda, siis nad võivad saavutada üüratu jõu. teadlased tänapäeval juba on arenenud selles valdkonnas, nad ja, ja see on väga-väga hiljutine areng, võib öelda, sellepärast et suuremates suuremas osas valitsustes ei ole olnud teadusuuringud äh, üldsegi mitte tähtsal kohal, ma käisin äh, Hiinas ning kaks esimest kõnet, mida mulle peeti, äh, äh, rääkisid just nimelt innovatsioonist, uuendustegevusest ning, ning teadusest. ja ka Euroopas on nüüd tekkimas selline arusaam, et ilma uuenduseta, ilma teaduseta ei saa me inimeste elatustaset parandada suur tänu, härra volinik, selle info eest. ma usun, et selle teemaga tuleb meil veel tegeleda, sest diplomaatia teaduse valdkonnas ja kultuuridiplomaatia on alles oma arengu algusfaasis ning me kindlasti peaksime rääkima sellest, kuidas oleks võimalik sellega tõsisemalt tegeleda kuidas oleks võimalik koostööd arendada. suur tänu volinikule ja ning nüüd oleme kõik ära teeninud kena lõunapausi